Good, mo good morning everybody. tere hommikust kõigile. palun võtke istet. me alustasime paar minutit hiljem, nii et me oleme nüüd praegusel hetkel natukene ajast maas, kuid me võime kasutada siis võib-olla äh, lõpus suletud äh, kinnise koosoleku ajal äh, vähem aega. suur tänu kõigepealt siia tulemast Verena Rossile, kes on valitud Euroopa Järelevalveasutuse tegevdirektori ametikohale. tegemist on siis esmagi Euroopa väärtpaberituru järelevalveametiga ja tema kõigepealt äh, umbes viis minutit teeb sissejuhatava ettekande ja siis saavad fraktsioonide esindajad sõna, kõigepealt esitamaks küsimusi, umbes üks minut küsimuse kohta ja Verena siis äh, saab vastata viie minuti jooksul kõigile neile küsimustele, siis on veel palunud äh, võimalust küsimuse esitada Sean Paul, sest temal on nimelt Äh, mitu küsimust, üks sissejuhatav äh, küsimus. nii et kõigepealt äh, siis sissejuhatavate küsimuste puhul saate siis kaks korda sama palju aega ja siis Verena saab kaks korda sama palju aega ka vastamiseks, juhul kui tal seda aega vaja on. aga ma arvan, et tegelikult olete harjunud sellise korraldusega, teil on ka nende inimeste CV-d, nii et ma annangi kõigepealt kohe sõna Verena Rossile lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud äh, saadikud, tere hommikust! mul on suur au täna rääkida siin äh, esmast ja sellest, kuidas ma sobin selle peadirektoriks, tegevdirektoriks. ma räägin kõigepealt saksa keeles, oma emakeeles Äh, räägin Euroopa väärt-, äh, finantsjärelevalve arengust ja sellest, mida ma saaksin äh, selle, et kuidas ma saaksin selle, selle arengule kaasa aidata, siis ma räägin inglise keelest, e-, Euroopa järel, väärtpaberituru järelevalve ülesannetest ja üle, kõigepealt, kui ma räägin Euroopa järelevalveasutust loomisest, siis see on suur samm edasi mitte üksnes Euroopa finantsturgudele, vaid äh, see on väga oluline ka Euroopa tarbijatele ja investoritele. kriis näitas meile, et äh, meie finantsjärelevalve et äh, tuleb põhimõtteliselt muuta ja parandada ja mitte üksnes siseriiklikus raamiku, raamistikus, vaid seda tuleb teha just nimelt Euroopa tasandil. ja seetõttu asutatigi Euroopa väärtpaberituru järelevalve äh, millel on üpris äh, suured pädevused, me saame äh, töö, meie tööl on päris äh, korralik vundament juba, aga siiski tuleb teha veel palju tööd selleks, et sellele Euroopa ametile tõesti anda korralik tegutsemisvõime. tegemist on tööga, millele parlamendisaadikud on andnud olulise panuse, ootused on kõrged ja selleks, et me saaks neid ootusi täita, vajab ESMA minu meelest viit põhialust. esiteks äh, kogenud äh, ja võimekat juhatust, <clears throat> kes saab äh, seda, seda järelevalveasutust arendada ja tõesti kujundada välja euroopalikku väl-, järelevalve, teiseks on vaja pidevat, pidevaid kogemusi finantsturgudega ja kontakte turgudel osalejatega, kolmandaks on esmal vaja vahendeid selleks, et äh, luua oma reeglistik ja seda reeglistikku ka äh, rakendada. neljandaks on vaja äh, vaja inimesi, kes on võimelised ühendama siseriiklikke asutusi, vaja on Äh, ligipääsu teabele selleks, et äh, oleks võimalik riske hinnata, äh, kiiresti reageerida ja prioriteedid paika panna. ma arvan, et minu kogemused ja minu see, mida ma olen elus teinud, näitavad, et mul on vastavad võimed, et ma saan esmajaoks kasulik olla, mina olen sakslane, ma olen pikalt töötanud Ühendkuningriigis, ja minu jaoks on äh, tegemist tõelise unistuste töökohaga, kui ma saaksin esmat äh, edasi arendada. ma jätkaksin nüüd inglise keeles selleks, et rääkida, mis minu arvates on tõesti võtmeküsimusega tähtsuselt esma jaoks, mõeldes just tema laiale pädevusele ja vastutusele kõigepealt tuleb meil tagada see, et me ehitame üles korraliku järelevalveasutuse ja et järelevalvetööd viidaks läbi tõesti iga päev ja seda krediidireidi agentuuride jaoks. ESMA on siin tõesti üks tähtsamaid äh, asutusi, sellepärast et tal on otsesed järelevalvekohustused. teiseks, meil on vaja luua ka ühtne reeglite põhimõtete äh, raamistik, mida rakendataks kõik selleks, et ei oleks võimalik ähm, äh, reegleid tõlgendada erinevalt, äh, erinevates riikides. see aitab meil üles ehitada ka stabiilse finantsturu ja kaitsta Euroopa tarbijaid. kolmandaks, meil on vaja tagada süvendatud äh, tarbijate kaitse ja see ei tähenda mitte ainult suuremat läbipaistvust, vaid ka ja finantsturu tarbijate koolitust, vaid ka seda, kuidas käituda erakorralistes olukordades ja selgitada, millised võimalused on äh, esmal äh, esmale antud Euroopa Parlamendi äh, resolutsiooniga meil on vaja teha koostööd süsteemsete riskide nõukoguga selleks, et äh, tagada stabiilsus finantsturgudel. ja meil tuleb tagada see, et äh, regulatsioonid äh, kehtivad kõikides valdkondades ja seda ka makrotasandil. see kohe kindlasti aitab meil ka jällegi suurendada regulatiivset vastutust ja tugevdada finantssüsteemi ja lõpetuseks, aga see pole üldse mitte vähem tähtis, me peame hoolitsema selle eest, me tõesti loome agentuuri, mida ka tehniliselt järelevalvatakse, et tegemist oleks organisatsiooniga, mis on avatud, aga samal ajal ka äh, selline, millega võib arvestada ja aruandluskohustus äh, ESMA puhul on väga tähtis, eriti just aruandluskohustus Euroopa Parlamendi ees. väga tähtis on, et meil oleks avatud ja konstruktiivne dialoog ja ma loodan, et meil on võimalik seda dialoogi alustada juba täna ning ma ootan põnevusega teie küsimusi, suur tänu! suur tänu, ütleb proua esimees, nagu ma ütlesin, kõigepealt saab esimeseks sõna Jean-Paul, et esitada küsimusi. aitäh, proua esineja tere tulemast, proua Ross, siia komisjoni, ma tahaks kõigepealt öelda, et ma ei kahtle teie pädevuses. ma tahaksin lihtsalt meenutada, et äh, Euroopa Parlament äh, on väga palju võidelnud mõningate riikide vastu selleks, et Euroopa tõesti saaks äh, tõelise euroopaliku järelevalve. me ei saanud kõik, mida me tahtsime, aga see on, tegemist on kompromissiga ja me soovisime, et äh, vastavatel asutustel oleks tõeline äh, pädevus, mida nad saaksid teostada. E, ESMA puhul see ka nii on, sellepärast et ESMA-l on algusest peale olnud järelevalvepädevus krediidireitingu agentuuride üle ja ESMA-l on oluline roll Äh, IFM, äh, äh, IMF-is ja muudes asutustes. Teie sõnad olid vägagi magusad, aga minu tõeline küsimus on, et kas võttes arvesse seda, et te olete otsustanud kandideerida sellisele asutusele, väita, et et te olete teinud tööd äh, äh, asutusega, mis äh, dikteeris hiljuti just esmale jaoks visiooni, mis on kõike muud kui euroopalik. mina kahtlen ja ma ei ole ainus. mina kaht-, kahtlus seisneb selles, et kas teie öö, olete võimelised oma öö, kavatsusi ellu viima? ma arvan, et kontekstis, mis ei ole soodne tõelise euroopaliku järelevalve öö, jaoks ja tõelise Euroopa regulatsiooni jaoks kardan ma, et teil ei ole piisavalt autoriteeti, ma ei ütle, et teil ei ole tahet, aga ma arvan, et teil ei ole autoriteeti selleks, et saavutada seda, et ESMA teostaks kogu oma pädevust, mitte vähem, aga mitte ka rohkem äh, vastavalt sellele, mida soovisid ähm, kaasseadusandjad. nii et proua, kas te tõesti olete äh, täna võimeline minu kahtlusi kõrvaldama? Merci beaucoup, monsieur Gauzes ähm,. Ich... aitäh, härra Gauzes. ma arvan, et ma vastan edasi saksa keeles, kui äh, see teile sobib. Teil on täiesti õigus selles, et äh, esma autoriteet tuleb kehtestada väga vara ja väga selgelt ja et tõesti peab asi jõudma nii kaugele, et Euroopa, ESMA on valmis tegutsema Euroopa eh, huvides ja kui te eh, mind te ametisse kinnitate, siis mina töötan ESMA nimel. Ähm, ma saan, minust saab ESMA ametnik ja mul ei ole midagi pistmist oma, selle, oma praeguse tööandjaga. mina äh, hakkan töötama teadmises, et ma tahan teha õigeid asju e-, es, Euroopa ja ESMA jaoks. Te viitasite lühidalt äh, FSA dokumendile, ma arvan, et oluline on äh, öelda, et tegemist on FSA dokumendiga. see, tegemist ei ole minu poolt kirjutatud dokumendiga. see dokument on tek-, kirjutatud erinevate arvamuste põhjal, mis FSA-s olemas on, mina olen alati äh, toetanud e-, väga tugevalt FSA äh, tööd ESMA ja Lamfalussi komiteega ja ma loodan, et see näitab, et ma tõesti toetan seda mõtet, et Euroopa järelevalve peab olema võimekas. kui on juttu sellest, et kuidas ma seda autoriteeti teostan ja kuidas ma kavatsen tagada seda, et tõesti oleks, toimuks siis reaalsed muutused, siis tegevdirektorina näen ma oma ülesannet selles, et ma valiks endale sellise personali ja looks sellise nägemuse, kus inimesed tõesti äh, on, inimestel on tõesti tunne, et nad äh, teevad nii koostööd äh, riikide asutustega, aga ka vajadusel töötavad nende vastu, et äh, tõesti kaitsta euroopalikku nägemist. ma arvan, et oluline on see, et me peaksime selgelt välja töötama oma nägemuse, seal on, oleks suur roll minu ülesandel, aga ka, minu ülemusel, aga ka minul, kui ma tõesti saan tegevdirektoriks. ja selleks, et seda täpselt ellu viia, olete teie parlamendina andnud esmale erinevaid võimalusi ja eeldusi. kas tegemist on sellega, et me peame võitlema eh, riiklike reguleerivate asutuste vastu, kes eh, direktiive ellu ei vii, kas tegemist on erinevate ebakõladega riiklike reguleerijate vahel, mida tuleb Äh, lahendada ja tuleb ka vastavaid otsuseid langetada. kui tegemist on ähm, krediidiasutus, äh, krediidireitingu agentuuride äh, üle teostatava järelevalve toetamisega, kõigil neil, neis valdkondades on väga oluline luua tõeline Euroopa arvamus. suur tänu, te tegite üpris lühidalt, nii et oleme jälle natukene aega võitnud järgmise küsimuse saab esitada Elisa. Muito obrigada. Eh, é um prazer eh, tê-la aqui. Eh, e Aitäh, mul on väga hea meel, et ma saan siin olla. ma tean väga hästi, et teid ei valitud sellele ametikohale sellepärast, et te olete naine, vaid sellepärast, et te olete väga pädev sellele ametikohale. kuid naiseks olemine annab muidugi ühe lisandväärtuse juurde. nii, minu küsimused on järgmised. ning äh, ma tahaksin ühineda oma eelpool äh, rääkinud kolleegiga. kuidas te saate tagada seda, et äh, turgudel toimuvat on võimalik kontrollida Euroopa tur-, Euroopa reeglitega? kõik seadusandjad, kas kõikidel seadusandjatel on vetoõigus või me peame varem või hiljem sellest õigusest loobuma? teiseks te hakkate tegelema äh, küsimustega, mis esimest korda on reguleeritud Euroopa tasandil. ning samuti on tegemist ka äh, reitinguagentuuride üle kontrolliga kuidas te kavatsete Euroopa äh, õigust rakendada selliste krediidireitinguasutuste kontrolli teostamisel? on the last question. Shall I start with the first? mis puudutab viimast küsimust, kas ma peaksin äkki alustama viimase osaga ja teie võite siis veel üle küsida, kui soovite. kõigepealt ma arvan, et oleks väga tähtis, et äh, ESMA alustab oma tööd tõesti nende inimestega, kes tõesti teavad, kuidas erinevad turud kogu Euroopas toimivad ja see oleks väga tähtis, oleks väga tähtis äh, leida juhiseid, luua juhiseid ja tehnilisi standardeid, äh, mis tõesti vastaksid ka erinevatele vajadustele erinevatel turgudel. väga tähtis on ka see, et ESMA ei oleks mitte ainult äh, mosaiik kompromissidest äh, ja et ollakse rahul väiksema ühise nimetajaga, see oli seesama, millega juba Caesar tegeles, kuid ma arvan, et äh, esmal on tõesti võimalik minna kaugemale ja luua tõesti regulatiivsed standardid ja ühised äh, reeglid, mis äh, kehtiksid kõigile ja nad oleksid ka konkurentsivõimelised teiste standarditega üle maailma. nii et ma arvan, et äh, niimoodi on meil võimalik tõesti luua süsteem, mis peab ajale vastu ja te mainisite siin ka krediidi äh, reitinguagentuure ja teisi organisatsioone, seal on tõesti väga tähtis, et me hoolitseksime selle eest, et kui kellelegi antakse luba või litsents, siis ta tõesti vastab ka äh, nõuetele, on siis tegemist äh, valitsusega või mõne muu tasandiga. ja tõesti, standardid peavad olema väga kõrged selleks, et meil ei tekiks probleemid igapäevase järelevalvega ainult sellepärast, et me ei ole pannud piisavalt äh, suuri tõkkeid ähm, tegevuse alustamiseks, nii et tõesti väga tähtis on äh, järelevalvet teostada iga päev ja kõigepealt tuleb aru saada ka sellest, kuidas see juhtimine toimib ja minu kogemus äh, järelevalvajana ja kleerimiskohustuse läbiviijana on see, et tegemist on tõesti väga raske kohustusega, sa ei pea mitte ainult sellest äh, ärivaldkonnast hästi aru saama, vaid sa pead olema võimeline ka tõesti äh, õiglaseid järeldusi tegema. suur tänu, ütleb proua esimees. järgmisena Silvi Kular, vabandust, mul on siin kõik äh, natukene segamini, sellepärast teeme vastupidises järjekorras. tere hommikust, proua Ross, nii tore et te täna siin saksa keelt räägite ja samas olete veel ka naisterahvas, see on nagu peaaegu nagu jõulude ajal. ma räägin edasi saksa keeles, kui lubate, mul pole mitte midagi teie vastu ja eelmisel aastal, kui mina olin äh, raportööriks, äh, siis me ju kohtusime Londonis ja meil oli väga tore kohtumine ja mina leian, et te olete väga siiras ja kompetentne naisterahvas ning mulle see meeldib mul on siiski väikene mure. nimelt järgmine. kui me peame oma kodanikele ilmtingimata lubama seda, et me pärast kriisi ei jätka nii nagu vana, vanasti. et me lihtsalt elame selles süsteemis edasi, nii nagu me ütleme prantsuse keeles et äh, inimesed, kes oskavad, äh, kes saavad ärist hästi aru, nad saavad ka midagi aru. aga teie olete nüüd äh, praegusel hetkel organisatsioonis, mis peab järelevalvet teostama ja La Rosieri grupi eksperdid näiteks on öelnud, et see, mida teie teete, oli tegelikult praeguse kriisi üks tähtsamaid põhjuseid. ja minu küsimus oleks, mis on teie jaoks kõige paremaks äh, ülesandeks ärge hakake siin krediidireitingu agentuure mainima, sest see oli Jean Pauli tulemus. tahaksin teada, mis on teie esimeseks prioriteediks ja kuidas te veenate meid, et me nüüd oleme asumas uude ajajärku, aitäh! suur tänu, proua Kular! mis mina isiklikult kriisist ja viimasest neljast aastast õppisin, on see, et me tegime väga palju vigu. meil tuleb tõesti tunnistada, kõik järelevalvajad äh, tegid vigu ja ma arvan, et on väga tähtis nüüd neid vigu tunnistada, ka avalikult. aga see tähendab ka seda, et mina isiklikult õppisin kõigest sellest väga palju ja et ma õppisin, et äh, me ei saa mitte ainult äh, usaldada finantsturgude haldajaid, äh, vaid et me peaksime täpselt vaatama, mis seal toimub ja hoolitsema selle eest, et direktiivid, mis on loodud finantsturgude jaoks, oleksid toimivad ja looksid siis tõesti vundamendi äh, finantsstabiilsuse tagamiseks ning äh, tarbijate investorite kaitseks. ma arvan ja mainisin seda ka eelnevalt lühidalt, et äh, väga tähtis on saada informatsiooni turgude kohta. ma arvan, et esmal on väga suur vastutus just selles valdkonnas äh, info, andmed äh, finantsturgudel osalejatel tuleb saada ja, ja seda tuleb analüüsida selleks, et võimalikult kiiresti avastada riske ja midagi siis ette võtta. ma usun ka, et on väga tähtis, et direktiive mitte ainult ei loodaks, vaid et hoolitsetaks ka tõesti selle eest, et neid rakendatakse tõhusalt üks tähtsamaid õppetunde praegusest kriisist minu jaoks ongi see, et ähm, meil on liiga palju erinevaid regulatiivseid lähenemisi ja mingit koordineerimistööd selle vahel ei ole. ja ei piisa mitte ainult sellest, et me ütleme, et direktiive tuleb äh, kõikides riikides, mis kuuluvad siseturgu ähm, ühtemoodi rakendada, vaid me peame tegutsema koos üheskoos selleks, et võidelda finantskuritegude vastu ja kriisi vastu. Need on minu jaoks esma kõige tähtsamad ülesanded. Thank you very much uh,. Next question. suur tänu, järgmisena Keis Finburn. Thank you, madam chair, welcome uh, aitäh, proua eesistuja, uh, proua Verena. me teame, et uh, turud on üleilmsed ning praegune finantskriis on näidanud meile, et meil on vaja, et järelevalvajad töötaksid äh, tihedamalt koos, mitte ainult kriisi tingimustes, vaid ka nüüd, kui me hakkame koostama uut õigusraamistikku finantsteenuste jaoks äh, tulevikus. kas te võiksite siin komisjonis praegu meile tutvustada, kuidas teie tegevdirektorina tagate seda, et äh, me saame ka maailma tasandil tegutseda, et me ei unusta seda aspekti ära? ära. aitäh küsimuse eest. nagu ma juba ütlesin, siis on ülimalt tähtis näha äh, see, tagada seda, et Euroopa äh, järelevalve oleks nähtud globaalses kontekstis, sellepärast et turud on äh, seotud kõikide teiste maailma regioonidega, nad on kõik omavahel kontaktis ning äh, see ei puuduta mitte ainult reeglite koostamist, vaid ka järelevalvet ning äh, tagada seda, et Euroopa hääl oleks kuuldaval kogu maailmas ning meie kui äh, seadusandjate ja järelevalvajate ülesanne ongi seda teha. meie ülesanne on ka see, et vaadata, et tagada seda, et oleks et meie kogemus oleks ka teistele eeskujuks, sellepärast et väga sageli meie siin Euroopas saame oma kogemuse kaudu näidata kogu maailmale, et, et me kontrollime olukorda. tahaksin rõhutada seda, et mul on olnud ka viimasel ajal väga palju kogemusi finantsturgudega ning äh, sellises rahvusvahelises äh, organisatsioonis on palju keerulisem jõuda konsensusele, kuid see on kuid on võimalik äh, panna paika miinimumstandardid ja miinimumreeglid, millega kõik on nõus ning nende alusel tegutseda, aitäh! suur tänu ja järgmisena Sven. aitäh, tere tulemast äh, ka minu poolt, ma olen ka väga vaimustatud mitte üksnes sellest, et äh, siin äh, saksa keelt räägitakse, vaid sellepärast ka, et prantslanna räägib siin saksa keelt, see on minu meelest vähemalt sama hea, ma olen tõesti vaimustuses <laughs> aga tõesti niimoodi äh, siin avalikult saksa keelt rääkida, see on tõesti midagi uut, et äh, jah, eraviisiliselt me räägime jah saksa keelt <clears throat> mul on äh, järgmine küsimus FSA-s äh, vastutasite te rahvusvahelise osakonna eest ja ma arvan, et minu kolleeg Jean-Paul Gauzes äh, juba siin mainis seda teksti, mille pealkirjaks on Working towards uh, uh, effective and competent European supervising authorities. ma arvan, et te olete siiski olnud selle, et selle teksti koostamine oli teie vastutuses, kuna te olite rahvusvahelise osakonna juhataja ja erinevates kohtades on selles tekstis juttu hoopis teistsugusest teistsugustest asjadest, hoopis teistsugustest äh, mõtetest ja teha, tehtud on ka hoopis teistsuguseid äh, äh, ettepanekuid institutsioonide kohta, kui parlament soovis. ma sooviks täpselt teada, et milline oli teie roll selle teksti välja, väljatöötamisel ja millistes punktides olete te selle tekstiga nõus ja kus te võib-olla olete eriarvamusel. nii et ma tõesti sooviks täpset vastust teie käest, aitäh. aitäh, härra Kiigold nagu ma juba vastasin härra Kozessi eelmisele küsimusele, et ma tegin tööd selle dokumendiga, ma ei taha üldse seda eitada, see oleks vale, aga ma pean ütlema selle kohta, et, et tegemist oli siiski konsensusliku arvamusega, mis kajastas kogu FSA-s levinud inimeste arvamust. ja kui ma oleks äh, üksi seda dokumenti kirjutanud, siis ta kindlasti oleks äh, veidi teistsugune. Äh, ma selleks, et vastata teie küsimusele, et milliste osadega ma olen nõus ja kus ma oleks eelistanud võib-olla teistsugust sõnavalikut, need asjad, mille puhul ma arvan, et et kus ma arvan, et selles dokumendis on Euroopa järelevalveasutusi õigesti kirjeldatud, on just nimelt see, et äh, milline on roll, Euroopa uute järelevalveasutuste roll, selge on see, et tuleb ühtne reeglite raamistik, tuleb Euroopa direktiiv, mis hõlmab kõiki finantsturge ja ma arvan, et äh, need asjad on selles dokumendis ka üsna selgesti välja toodud. mina oleks äh, valinud mõne teise mm, sõnastuse näiteks selles kohas, kus on juttu, et milline peaks olema esmaroll äh, võrreldes riiklike järelevalveasutustega ja milline peaks olema nendevaheline koostöö. ma arvan, et hoolimata sellest, et esma on praegu veel suhteliselt väike asutus, ta tulevikus kindlasti kasvab ja kui mina tulevikus oleks tegevdirektor, siis oleks minu ülesandeks personali valik kaasata erinevaid eh, riiklikes asutustes töötavaid inimesi, erinevates muudes organisatsioonides töötavaid inimesi, et tõesti saada head personali ja ma tõesti sooviks lasta neil inimestel äh, teha tööd euroopalikus vaimus. ma loodan, et see aja jooksul õnnestub, et aja jooksul õnnestub koondada selline äh, kogemuste pagas ja selline tehniliste teadmiste pagas, kus ESMA saab korralikult tööd teha ja ei pea äh, arvama, et äh, et ta peab täitma rolli, mis jääb üle riiklikest reguleerijatest. To aitäh, nüüd äh, lähme teise küsimuste ringi juurde, palun. aitäh. ka mina tervitan teid südamest meie komisjonis, mulle väga meeldis teie sissejuhatus. ja ma ei taha rohkem esitada küsimusi selle dokumendi kohta, aga ma olen endale siin kirja pannud kolm küsimust ja ma sooviks, et te neid täps-, nende kohta täpsustaksite. Mm, esiteks te ütlesite, et meil on vaja esmas äh, selliseid äh, võimekaid vahendajaid, kes äh, saaksid äh, ESMA ja Euroopa Liidu taset ühendada liikmesriikide järelevalveasutustega. milline teie meelest peaks olema teie roll? Te olete viimastel aastatel ju väga palju töötanud töötanud FSA heaks ja teil on kindlasti mingi britilik nägevus. teiseks, te ütlesite, et et tarbijakaitse on asi, mida te tahate edendada, kas te võib-olla saaksite selle kohta üht-teist öelda? ja kolmas küsimus, mis on täiesti kohustuslik meie komisjonis ja parlamendisaadiku jaoks ka, Euroopa Parlament on väga palju võidelnud äh, nende järelevalveasutuste loomise eest kuidas te kujutate tulevikus äh, endale ette koostööd Euroopa Parlamendi ja teiste Euroopa institutsioonidega, aitäh? aitäh, härra Palts. erinevate riikides levinud arvamuste koondamine äh, toimub ju mm, järelevalvenõukogu äh, kaudu. see on nagunii ette nähtud. ma arvan, et äh, tegevdirektori ülesandeks on teha eestöö, eeltööd äh, ja mõistlikke arvamusi koondada, aga lõpuks äh, teha äh, nõukogule ettepanekus kajastuksid Euroopa jaoks olulised asjad ja ja hoolitseda selle eest, et et järelevalvenõukogus ei jõutaks nii kaugele, et et ülemvõimu võtab mingi riiklik, mingi riigi jaoks soodne seisukoht, mitte Euroopa seisukohalt oluline seisukoht. et siis me tõesti ei tegutseks euroopalikult, kui see nii läheks. mis puudutab tarbijakaitset, siis ma juba viitasin sellele, et et tuleks ühtlustada müügi ja, müüki ja nõustamist puudutavad reeglid. erinevad direktiivid, mm, millele praegu käivad läbirääkimised, e, ju lähevad samas suunas ja minu jaoks on põhimõtteliselt oluline see, et tuleks tõsta tarbijate teadlikkust e, selle kohta, et mida nad e, lõppkokkuvõttes ostavad või mida neile müüakse et nad teaks, äh, mis on tagajärjed ja et nad teaks, et millised on riskid, mida nad kannavad. ma arvan, et seejuures äh, on oluline ka öelda, et vahel on meil võib-olla tegemist äh, toodetega, mida ei tuleks müüa tavatarbijale ja oluline ongi leida tasakaal tarbija valikuõiguse vahel ja erinevate võimaluste vahel ja teiselt poolt, teiselt poolt tarbijakaitse vahel, et me ning kolmas küsimus, mis puudutas koostööd parlamendiga. parlament on kindlasti üks peamisi partnereid minu jaoks on väga oluline teiega äh, asju avatult äh, arutada, aga ma pean parlamenti ka institutsiooniks, äh, kes saab esmat ja esma peadirektorit toetada, sest te olete ju väga palju teinud selleks, et veel kaks kuud tagasi te nõudsite seda, et äh, meie, et esmajaoks oleks äh, piisavalt vahendeid ja see on ka asi, mille tõttu me oleme äh, mures, et kas me saame olemasolevate vahenditega kõikidele ootustele vastata, kõiki ülesandeid täita um,? Uh, like... suur tänu ka mina nagu ka Elisa tervitan seda, et meil on naiskandidaat, väga raske on finantsteenuste valdkonnas leida naisi, eriti just kõrgematele tasemetele. ma tahtsin küsida teie käest seda, selle töö kohta, mida te kavatsete tegema hakata ehk oskused, mis teil on? nagu te teate, me tahame rohkem mõjujõudu, moor va-, rohkem vastutust, rohkem pädevust ja seda mitte ainult kahekümne seitsme erineva liikmesriigi asutuste jaoks, mis teeksid siis tööd selles suunas, mida me neilt ootame, vaid me tahame, et nad teeksid seda koos, nii et teie äh, oskused on väga tähtsad ja teed rajavad Teil on umbes sada kaastöötajat, äh, USA samal asutusel on umbes tuhat äh, ja CFC, CFCT-l on umbes nelisada, nii et kui te mõtlete oma töö peale siis teie töö on peaaegu võimatu ja nüüd me tõesti tahame, et keegi hakkaks nüüd neid rööpaid paika panema, nii et mis on teie jaoks tähtsad, mida te arvate, mida järelevalveasutused peaksid tegema, eriti mis puudutab materiaalseid suhteid ja kas te tõesti arvate, et ka sellel komisjonil on siin mingi roll mängida ja siis äh, see, mida Elisa Ferreira ütles, võib-olla ma sain natukene valesti aru või te tõlgendasite tema küsimust valesti tema tahtis teada, mida te mõtlete riskifondide direktiivi kohta, aga seda te ei maininud. CIMF suddenly in english, yes <laughs> um,. I thought that was a bit strange võib-olla see tõesti oli natukene minu puudulike ingliskeelse oskute, oskuste pärast. jah, te väga õigesti selgitasite, et esmal on tõesti vaja kõigepealt äh, ootused täita ja täita ka seda vastutust, mis on talle pandud. tegemist on tõesti pädevuse, oskuste ja kogemuse küsimustega. mina isiklikult arvan, et äh, CFCT-ga on väga raske meid võrrelda, sellepärast et CFCT-l on tõesti väga piiratud pädevus, äh, eriti mis põhi, põhi, puudutab futuuritehinguid aga ma arvan, et tõesti esma- on raske ülesanne, aga tal on tõesti väga tähtis saada õiged inimesed äh, tööle, ehk et äh, kvaliteet on tähtsam kui kvantiteet. me üritame tõesti parimad kogemused erinevatest liikmesriikidest tuua ühe katuse alla ja see on esma jaoks kõige tähtsam ülesanne ja te mainisite ka juba seda, et meil tuleb tõesti teiste järelevalveasutustega koos töötada ja hästi koos töötada, seda siis komisjoni raames, sest äh, ma tõesti arvan, et meil on võimalus teha koostööd, eriti kui te vaatate just neid kattuvaid ülesandeid, mis puudutab pangandust, äh, kindlustust ja nii edasi, siis tõesti meil ei ole vaja kõik ülesanded kolm korda teha, me saame ka ühe korraga hakkama ja meil on võimalusi tagada, et äh, nende inimeste oskused, kes meile tööle tulevad ja ka targalt korraldatud töö on tähtis äh, selleks, et me saaksime täpselt teada, mida me oleme võimelised tegema ja mida meil on võimalik saavutada, vähemalt äh, selles ajaraamistikus, mis meile on antud. jällegi on väga tähtis olla läbipaistev ja avatud järelevalveasutus, selgitada, mida on võimalik teha ja meil tuleb tõesti panna laialt paika raamistik, kus me tegutseme ja mis me saame teha ja kui mind tõesti ametisse valitakse, siis tõesti mina ja ka teine esmajuht, minu ülemus, siis tuleme teie pool juurde tagasi selleks, et teada saada täpselt, mida me saame teha. suur tänu, Paul! ja suur tänu, Sharon, te ütlesite, et esma on asutus, asutus meie oleme harjunud, et Euroopa institutsioone vaadeldakse kui asutusi. mina arvan, et äh, ESMA saab edukas olla ainult siis, kui ta ei tee oma tööd nagu asutus, vaid ESMA peaks olema kui elav dünaamiline as-, ettevõte. ja dünaamilised ettevõtted tänapäeval on eeskujuks äh, siis, kui nad võtavad täpselt kokku, mida nemad esindavad, nii et ma tahaksin teada, et kui teie peate eh, esmaeeskuju funktsiooni välja töötama, siis mis oleksid need kõik kolm esimest lauset, mis oleksid siis teie meeskonna juhtpõhimõteteks? suur tänu, härra Klints! Teil on õigus tõesti, eriti just saksa keeles sõna asutus on pigem negatiivne, seal mõeldakse pigem tõesti nendele inimestele, kes päev otsa paberit määrivad. aga mina küll esmalt sellise asutusena ette kujuta, jah, tõesti, õiguslikus mõttes on tegemist asutusega, aga ma loodan, et esmalt juhitakse nii, et on ka tulemusi ette näidata. ja te tõesti väga õigesti ütlesite, et äh, tähtis on väga selgelt äh, eesmärgid paika panna ja samal ajal ka aktiivselt äh, töötada ka nende eesmärkide täitmise nimel. mis puudutab nüüd seda meie eeskuju rolli, tegemist on millegiga, kus ma tahaksin tõesti iga päev äh, selle rolli üle järele mõelda. väga raske on nüüd praegu lihtsalt äh, midagi öelda, aga minu jaoks on kõige tähtsam see, et äh, tähtis on luua Euroopa Liidu tasandil järelevalveasutus, millel on ka teravad hambad selleks, et äh, midagi ette võtta, et Äh, rangelt kohelda nii finantsturgudel äh, tegutsevaid erinevaid osapooli kui ka liikmesriike, kui puudu jääb seadusandlusest. teiseks on äh, tähtis avatult ja läbipaistvalt erinevate osapooltega suhelda ja kolmandaks peaks olema tegemist asutusega, ütlesin jälle asutus, tegemist et oleks siis tegemist järelevalveettevõttega, mis on sõltumatu ja mis töötaks Euroopa heaks. suur tänu. järgmine küsimus tuleb Rahvapartei fraktsioonist. kas see Corinne Jean-Paul, kes soovib sõna? ma kuulan teid väga suure huviga algusest peale mina olen pärit Normandiast ja, ja seal tehakse vahet äh, sõnade tegijatel ja tegude tegijatel. ja sellest, see, millest te meid veenma peate, et me oleme küll nõus teie sõnadega, Äh, sest te ütlesite seda, mida me tahame, et ta ütleks, aga te peate meid veenma, et äh, nende sõnade taga, äh, sõnadele järgnevad ka teod. see, mida me praegu soovime, millega me tegeleme, on siin ähm, see, et ähm, et me lihtsalt avaldame teile usaldust mul on selge see, et äh, põhimõtteliselt äh, saan ma äh, oma võimekust kinnitada üksnes tegudega ja kuna mind ei ole veel kinnitatud ametisse, on see ju raske, ainus asi, mida ma teha saan, on viidata asjadele, mida ma minevikus tegin ja, ja rääkida sellest, mida ma tulevikus teeksin. ja eelkõige ma viitaks siin otsesele kogemusele, järelevalve kogemusele, et mul on olemas otsene eh, börsijärelevalve ja, ja keskete osapoolte üle teostatava järelevalve kogemus. ma tegelesin järelevalvega eh, ajal, kus põrkusid erinevad kommertshuvid, tegemist eh, olid väga, oli ajaga, kus toimus väga palju, kus äh, oli ka tohutu surve ja et me peaksime järele andma äh, kauplejate survele ja ütlema lihtsalt, et jah, me oleme nõus, äh, et nii võib teha ja siis ma õppisin, et äh, järelevalve teostajana tuleb selgelt välja öelda, et siin on piir ja sil-, seda ületada ei tohi ma arvan, et äh, me peame tõesti tegema seda, mida äh, me oleme lubanud teha ja näide selle kohta, kus mul on tunne, et ma olen midagi teinud ja, ja et kui mind ametisse äh, nimetatakse, siis ma loodan, et, et ma teen edas-, ka edaspidi samasuguseid asju. aitäh, Uudo, palun. proua Ross, ma teeks meeleldi ühe märkuse ja siis esitaks ka küsimuse. Briti veebiajakirjas öeldi, et tegemist on City kandidaadiga, tõsistes ajakirjades öeldi, et tegemist on härra Osborne'i ka, kandidaadiga ja ma peaks ütlema, et kellel on sellised sõbrad, neil ei ole vaenlasi üldse vaja. et kui nemad teid nii kiidavad, siis kuidas te üldse reguleerite midagi? mina aga siin tahaks kinnitada, et meil siin ei ole kombeks äh, jälgida ainult seda, mida ajakirjanduses kirjutatakse, vaid me tahame oma mm, enda arvamuse välja mm, kujundada. Äh, meil on tegemist turgudega, mille üle meil ei ole teavet. üheksakümmend protsenti tuletisinstrumentide turgudest on ju tegelikult täiesti Äh, läbipaistmatud. Te viitasite sellele, et, et äh, tava, inimesed ei pruugi üldse aru saada, mida neile müüakse. meil on siin äh, just MIFID-i Äh, küsimused üleval, mida tuleks teha, mida peaks esma tegema selleks, et tõesti mingit valgust heita neile äh, läbipaistmatutele asjadele, sest vahel on tunne, et äh, me ei tea praktiliselt mitte midagi, et regula-, reguleerivad asutused ei tea asjadest üldse rohkem kui insenerid Jaapanis tuumajaamas, mida te arvate, et tuleks teha selleks, et esmal see olukord paraneks, milliseid vahendid teil oleks ja kuidas te neid kasutaksite? ähm.... suur tänu. ma olen teiega täiesti nõus, tegemist on ühe tähtsama küsimusega. et järelevalveasutus tõesti saaks informatsiooni selleks, et riske tuvastada ja siis midagi ette võtta ma arvan, et äh, seadused, raamistikud, mis on paika pandud, annavad esmale päris vabad käed saamaks seda informatsiooni äh, rahvusriikide järelevalveasutustelt või kui tõesti vaja, siis ka otse ettevõtetest selleks, et äh, endale luua pilt selle kohta, kus on potentsiaalsed finantsstabiilsusriskid, aga ka selle kohta, kuhu tooteid müüjataks, müüakse, kes neid ostab ja kus peituvad riskid Euroopa tarbijate jaoks. erinevad direktiivid, mida praegusel hetkel välja töötakse, on selleks siis nüüd EM-id või MIFid, see, neid tuleb tõesti rohkem laiendada, mõeldes just sellele, et luua selgust äh, meil on tõesti vaja järelevalvet selleks, et äh, tegutseda, aga meil on vaja mõelda ka investorite ja tarbijate õiguste peale ja tõesti sellepärast tuleb meil ka mõelda, milleks meil on vaja rohkem struktuur, ärgem unustagem, et informatsioon üksi ei pruugi tegelikult tarbijale olukorda selgemaks teha, see võib asja pigem ka segasemaks lüüa. esmal on suured võimalused kui see tõesti, kuigi see nii on, tuleb siiski öelda, et järelevalveorganina on alati väga raske turul äh, olla ja endale pilti luua sellest, mis toimub ja seepärast on väga tähtis, et me ka huvigrupi ühendustega koostööd teeksime, aktiivselt koostööd teeksime ja otsiksime aktiivselt koostööd ka nendega, kes saavad meile anda informatsiooni riskide tekkimise ja ettetulemise kohta ja tõesti jällegi on tähtis väga hästi, väga tähtis teha koostööd erinevate organitega, eriti süsteemsete riskide nõukoguga. ja ma arvan, et just see koostöö erinevate osapoolte vahel peaks andma meile ka siis kindluse, et me, meie töö on edukas right,. That... hästi, see on nüüd meie ametliku küsimuste vooru lõpuks, me oleme aega väga hästi kasutanud. kas kellelgi on veel küsimus, Olle, palun Much, uh, uh, aitäh, proua eesistuja! kuulasin väga innukalt ja suure huviga teie vastuseid, proua Serena. meil on väga vaja sellist andekat ja pädevat äh, isikut sellele ametikohale ja te olete tõestanud, et te seda ka olete. Te võite olla karm ja otsekohene, kui seda on vaja, kuid samas on teil ka vajalikud pädevused ja oskused olemas ning see on väga rahustav. ning ähm, meie üritame äh, siin meie üritame, ei ole eriti ilus, et me üritame siin kellegi, kedagi süüdistada selles kriisis, nii nagu siin on natukene toimunud, sest keegi ei osanud ju tegelikult seda kriisi ette näha. ma vaatasin teie eluloo kirjeldust ja näen, et te oskate ka hiina keelt ma tuletan te, meie kolleegidele meelde, et miks see läks ähm, Hiinasse ja nüüd läheb London Pariisi, aitäh! Um, aitäh, see oli teist väga, väga kena, ma ei tea, mida ma nüüd vastama äh, peaksin, võib-olla ma vastan ühe teise Hiina vanasõnaga, et äh, ei ole oluline, mis värvi kass on, peaasi, et ta hiiri püüab. aitäh ma tahtsin nüüd Verenale anda paar minutit aega selleks, et ta saaks veel kokku võtta. aga kas keegi tahab veel küsida? jah, aitäh, ma tahaksin minna tagasi kas, selle juurde, kas te võiksite rääkida tehnilistest standarditest ja kui, milline on teie nägemus? Te ütlesite, et Euroopa peaks liikuma eesotsas ning tooma kõik teised ülejäänud äh, maailma riigid kaasa ning näitama selliseid äh, ees, eeskujulikke standardeid. et ähm, milliseid äh, pädevused on vajalikud selleks, et sellist konkreetseid, et neid konkreetseid standardeid välja töötada, et kas näiteks teie hiina keele oskus võiks sellele kaasa aidata, et ülejäänud osa maailmast või üks osa maailmast võiks meie standarditele vastata, aitäh! aitäh küsimuse eest! mitte kõik riskifondid ei ole veel Hiinasse kolinud, võib-olla tulevikus see niimoodi ka toimub mõistagi on äh, standardite paikapanemine võtmeküsimus, nii nagu te ütlesitegi. kuid on väga oluline töötada ülemaailmsel äh, regulatsiooni tasandil selleks, et äh, leida ühist mõistmist selle kohta, mis on see, milles me kõik saame kokku leppida, millised on need põhiriskid ning IOSCO-s komisjonis me hakkasime riskifonde ülemaailmselt ka kontrollima, järelevalvet teostama ning mulle tundub, et see andiski meile, andis meile kätte arusaamise, et seda on võimalik teha. kõikidel järelevalveasutustel ei ole sellist seadusandlikku pädevust olemas, nad ei suuda kontrollida kuid meie võime tõestada, et kui on vajadus jõuda ühisele seisukohale, siis meie Euroopas saamegi just sel-, seda protsessi edasi viia ning jõuda ühisele arusaamisele mitte ainult Euroopas, vaid ka ülejäänud maailmas, nimelt ülejäänud maailm tuleks meiega kaasa, aitäh! aitäh, Verena, me oleme nüüd jõudnud äh, küsitluse lõpuni ning ma annan Verenale ka veel äh, kokkuvõtmiseks aega, et kui on veel midagi jäänud sellist äh, ütlemata, mida ta kindlasti tahaks veel välja tuua, palun. aitäh, Sharon! ma pean ütlema, et äh, küsimused olid teie poolt väga kenasti esitatud, ma tahaksin tänada teid selle eest ning ega mul eriti midagi muud juurde lisada ei ole, välja arvatud see, et minu arvates on praegune hetk Euroopale suureks väljakutseks ning suureks võimaluseks ning ma tänan teid, et te annate mulle võimaluse selle väljakutsega tegeleda ning me saame edasi minna. ning kui keegi keda siin praegu kohal ei ole, tahab minu käest veel midagi küsida, siis ma olen vastusteks valmis. ning järgmisel nädalal äh, siis äh, saan ma, äh, saan ma vastused anda, aitäh teile! Right, thank you very much we'll.... hästi. nüüd on meil paar minutit aega selleks, et kohti vahetada ja ka kandidaat välja vahetada. ja siis jätkame.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 Right, if you could resume your seats, everybody, please. jätkame. ja jätkame siis teise vooruga. ja mul on väga hea meel tervitada siin Carlos Montalvot, kes on nimetatud kandidaat Euroopa Äh, järelevalveasutuse, täpsemalt Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalveasutuse tegevdirektori ametikohali ja jällegi viis minutit kõigepealt sissejuhatuseks, siis äh, viieminutilist, äh, viie minuti kaupa esitame küsimuse ja ma ei jagaks, ma ei ka-, raiskakski nüüd sissejuhatuse ajal rohkem aega, vaid annaksin kohe sõna Karlasele. Ladies and gentlemen, honorable members of the parliament, thank you suur tänu, proua esimees, lugupeetud saadikud, mul on väga hea meel olla täna siin teie ees ja rääkida, mida mina arvan sellest järelevalveasutusest ja milliseid ülesandeid ma näen. alustades nüüd meie eesmärkidest, siis meil on tõesti harukordne võimalus liikuda Euroopa järelevalve poole, see on meie ülesandeks ja meie vastutuseks juba on tõesti sõltumatu uus järelevalveasutus kindlustuse ja tööandja pensionite järelevalvamiseks ja, ja me kõik teame, et meil on vaja tõesti leida oma piirid. kriisid näitasid, et me peame leidma midagi uut tegemist peab olema Euroopa järelevalveasutusega, tegemist peaks olema platvormiga Euroopa järelevalveks ja isegi rohkem. tegemist peaks olema meetmega, millega tagada seda, et meil on võimalik tõesti ka ühtseid reegleid äh, rakendada, ta peab olema sõltumatu, sõltumatu nii rahalises, tehnilises kui ka poliitilises mõttes. kuidas on võimalik saada rahalist sõltumatust, meil on vaja efektiivseid allikaid ja meil on vaja eelarvet ja seda eelarvet ei tohi kuidagi siduda ei liikmesriikidega ega komisjoni piirangutega. nii et sellepärast tulevikus me tõesti võitleme ka sõltumatu eelarve eest. me peame olema sõltumatud ka tehnilises mõttes. tänu Euroopa Parlamendi meile, on meil see sõltumatus. esialgse direktiivi ettepaneku puhul oli ette nähtud äh, ka, et Euroopa Komisjon võib ühepoolsed tehnilised standardid paika panna. nüüd on aga see direktiivi ettepanek üle vaadatud, kõik kaasatud pooled ja Euroopa Liidu institutsioonid on aru saanud, et meil on vaja sõltumatust ja see on väga tähtis ka tasakaalu saavutamiseks. me peame olema sõltumatud ka poliitiliselt, seda näitas väga hästi kriis. kui meil ei ole poliitilist sõltumatust, siis järelevalveasutused ei saa teha oma tööd ja neil ei ole võimalik oma tööd teha korralikult ja kui nad ei tee seda korralikult, siis nad ei saa üldse seda teha. sõltumatus on väga tähtis siis, kui äh, on täidetud kaks tingimust, me, meil peab olema eelarve, meil peab olema aruandekohustus ja me teeme seda ja peale selle me peame olema läbipaistvad me peame tõesti tagama läbipaistvuse, me ei tohi olla mitteläbipaistvad. ma rääkisin siin sõltumatust Euroopa järelevalveasutusest, nii et tõesti, tegemist on asutusega, tegemist on selge järelevalvajaga, seda tuleb väga selgelt öelda, miks on tegemist asutusega, sellepärast et tal on selged ülesanded, selge vastutus ja me peame nendest äh,, äh sellest vastutusest kinni haarama. tegemist on nüüd kindlustuse, tööandja pensionitega ja tegemist on väga tähtis, et äh, järelevalveasutus äh, valvab kindlustuse tööandja pensionite üle ja seda mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid ka sotsiaalses mõttes. jah, ja otse loomulikult, äh, tõsiasi, et tegemist on asutusega, mis tegeleb kindlustuse ja tööandja pensionitega, see aga ei välista väga head äh, piiriülest koostööd näiteks Joskoga. meil on ka mõned prioriteedid üheks on tarbijate kaitse, järelevalve jaoks peabki tarbijakaitse olema prioriteediks. minu koduriigis öeldakse, et äh, tegusid on näha siis, kui asjad liiguvad nii et äh, esimene asi, mis on, on meil vaja paika panna järelevalve põhimõtted. tihti järelevalvajad jäävad tööstusringkondadest maha, nii et mida meil tuleb teha? me tõesti peame äh, õppima tööstusringkondadest, me peame neilt teada saama, mille peale mõeldakse, mida tehakse ja mida siis meie saame teha siis eh, ühtsed reeglid. mul on olnud privileeg ja võimalus härra De La Rossaga ja tema grupiga kokku saada ja ma ütlesin, La Rossieriga ja tema grupiga ja ma ütlesin talle, et me et tema ettepanekud on olnud tõesti väga head ja kõige parem ettepanek oli, oligi need ühtsed reeglid ja ta oli minuga nõus. võib-olla tegemist ei ole kõige atraktiivsema reeglite raamatuga, aga tegemist on väga ambitsioonikaga nii, kui me soovime saada ühisturgu, siis on meil võimalik seda ainult ühiste reeglite kaudu. me pea, töö peab olema jätkusuutlik ja töötagem selle nimel. tõhus järelevalve, see järelevalvel on omad piirid, me palusime Euroopa Parlamenti toetada, et äh, järelevalvete koalitsioonis meist saaks täiuslik liige ja me oleme juba nüüd andnud väga selgeid sõnumeid ja teinud selgeid samme selleks, et järelevalvete, järelevalvete koalitsioon oleks tõhus. sest äh, ainult siis, kui järelevalve ja regulatsioon teeva, on reaalsusega kooskõlas ja töötavad äh, reaalsete ettevõtetega koostöös on meil võimalik olla edukas. jah, meil on vaja lineaarset lähenemist, meil on vaja saada informatsiooni, me peame jätkama, tagama informatsioonivoo, aga meil on vaja ka saada äh, andmeid, muidu me ei saa oma tööd teha. ja tehnilised nõuanded, äh, mida anda erinevatele Euroopa institutsioonidele Need on meie prioriteetideks. mida mina saan siia panustada? esiteks Euroopa profiil, ma töötasin Madridis, ma elan Frankfurdis, ma räägin seda Euroopa inglise keelt ja ma olen äh, suu-, pühendunud Euroopale, kogemused, mitte ma tõesti ka ins-, Äh, Solvency kaks projekti kallal töötasin äh, ja olen äh, pidanud lahendama ka kriise. kriisi ajal toimus väga palju asju ja me õppisime sellest väga palju. mulle meeldib Oskar Valdi äh, tsiteerida, ta ütleb, et kogemus on see, kui me nimetame oma vigu, ma olen teinud vigu, ma võin neid ka üles loetleda ja ma olen nõus nendest õppima siis meie ambitsioonid muutuda, kui meil on piirid ja need piirid on paika pandud, siis tuleb ka neid tunnistada ja kompida äh, kuidas on võimalik olla ambitsioonikas, tuleb kasutada kõiki võimalusi. ja viimane asi, sõltumatus. see on see, mida mina võin anda sellele uuele järelevalveasutusele, mida ma kavatsen kanda ja mida ma võin teile pakkuda, on töö, motivatsioon ja pühendumus ja tõesti, ma palun vastutasuks ainult teie usaldust suur tänu, ütleb proua esimees ja nüüd läheme küsimuste esindajatele ja kõigepealt Sean Paul. Merci, madame la president, bonjour. aitäh, tere tulemast. ma kuulasin väga suure huviga teie sõnu, need on täiesti rahuldavad ja need näitavad, et teil on tõesti e-, euroopalikku ambitsioonikust selle uue e-, asutuse jaoks Äh, kuna te olete seda, selle süsteemiga tuttav, siis te äkki võiksite rääkida meile nendest uutest vahenditest, mis teil võiks olla selleks, et äh, oma projekti ellu, e-, projekte ellu viia? Okay? aitäh teie küsimuse eest, kui võimalik, siis ma vastaks inglise keeles. Indeed, I was part. aitäh selle küsimuse eest. jah, eh, EOPSis eh, olin ma ka tööl ning eh, sealt ma saan ka oma kogemusi ammutada ning õppida sellest tegelikult on see õiguslikult hoopis teistsugune asutus, sellel on uued pädevused ning me peame nende pädevustega nüüd tegelema hakkama, see on nüüd esimene erinevus. teine esinevus on kä-, kuidas me käsitleme kogu seda Äh, tööd. Äh, USA-s äh, käisime me ametlikul visiidil ning me visi-, käisime seal erinevatel ametisse asutustel, ametiasutustel külas ning me nägime, et seal ei olnud alati pädevused paigas ning meile tundus, et meie oleme tegelikult siin Euroopas öö, edumeelsemad äh, ning nemad peaksid meie sammudes käima ning seal ma saingi aru, et meie oleme õigel teel. ning siin ongi meil võimalus äh, muuta olukorda. see am-, järelevalveasutus ei ole mitte ainult asutus, vaid äh, on pädev asutus. kui me tahame seaduskindlust siis meil peab olema konkreetne ametiasutus selleks ning äh, me oleme näinud seda ka minevikus. meie tahame kasutada Euroopa äh, puhul iseseisvat äh, nägemust, nagu ma ütlesin, see on meie jaoks suur väljakutse ning võimalus ning äh, ma loodan, et te aitate meil äh, seda võimalust ellu viia. aitäh vastuse eest, järgmisena on sõna Udol. aitäh, tere tulemast, härra Montalvo. mul on küsimus, mis puudutab äh, kindlustusturu iseloomu kindlustusturg on ju pigem pikaajaline turg pikaajaliste investorite jaoks. see sobib selleks, et tasakaalustada lühiajalisi äh, tasakaalustamatusi, aga me näeme ikkagi, et ka kindlustusturul muutub äri järjest äh, lühiajalisemaks, et äh, järjest rohkem kohanetakse lühiajaliste invest-, investorite käitumisega, nagu näiteks riskifondid, kelle eesmärgiks ei ole pikaajaline stabiilsus kas äh, see on ka järelevalveasutuse ja regulaatorite ülesandeks, kas see, mida meie seni oleme äh, teinud, äh, on selle põhjuseks, et te rääkisite vigadest, milliseid vigu on tehtud ja mida saaks Euroopa teha selleks, et pikaajaline investor käituks nagu pikaajaline investor ja, ja mitte nagu lühiajaliselt mõtlev riskifond? suur tänu selle küsimuse eest, vastaksin jälle inglise keeles. kindlustusel peaks olema pikaajaline perspektiiv, seda on tõesti vaja. tal ei ole mitte ainult majanduslik roll, vaid ka sotsiaalne roll ja me tõesti oleme sellele pühendanud, me töötame selle kallal ja ma arvan, et võin seda öelda ka isiklikust kogemusest, ma ju ka kasutan, sõlmin kindlustust selleks, et oma tulevikku tagada siis mis te nüüd siin ütlesite? esiteks olen täiesti nõus sellega, et äh, asjad kiirenevad. ja nüüd äh, tuleb mõelda sellele, milline olukord oli enne kriisi. mina õppisin kriisist ja mul oli seda võimalust teha ka väga erinevatel äh, koosolekutel, näiteks siis, kui me isad koos härra Trichet'ga lõime ja mida ma siis õppisin? esiteks, et me peame vastama kiiresti. Teil ei ole võimalus pika ja kes-, pikaaegalises perspektiivis planeerida kriisi ajal, seda, vastata tuleb kriisile kohe. teiseks, mi-, mis valmistab veelgi rohkem muret, enne kriisi olid meil ainult kaotajad, nüüd on ka võitjad, inimesed, kes kriisist väga palju võitsid, samal ajal kui inimesed ja ettevõtted on raskustes. ja see on midagi, millega me peame arvestama ja millega me ei tohi leppida. vigade riske esiteks, meil ei olnud alguses ülemaailmset äh, seisukohta selles osas, mis toimub kuna äh, grupp otsustas, et tõesti nopitakse tordilt ainult kirsid järelevalve ajal, siis me päris täpselt ei teadnud, mis toimub nii et see on küsimus, mille grupp peaks lahendama. teiseks ei olnud ka piisavat ühtmeelt järelevalvajate vahel. meil on vaja rohkem informatsiooni, me peame vahetama kogemusi kolleegidega ja me korralikud kriisilahendamisprojektid Euroopa Liidu tasandil ja korralik järelevalve on see, millega probleeme lahendada nagu öeldud, äh, tõesti ka poliitilise sõltumatuse puudumine oli see, mis meile probleeme tekitas. siis äh, Euroopa tugeval asutusel on ka legitiims, legitiimne õigus poliitikutele vastu hakata. Need kõik on väikesed sammud, kuid nende väikeste sammudega on meil võimalik suuri edusamme edasi teha. me kriisis ei reageerinud võib-olla küll õigesti, aga nüüd on meil võimalus äh, oma vigu parandada ja järel äh, tagajärgi vähendada. suur tänu, Silvi, palun. Euh, suur tänu, tere päevast, äh, härra Montalvo. on väga tore teid täna siin näha, jälle. mina tahaksin esitada ühe poliitilise küsimuse, mis puudutab teid ennast aga läheb ka natukene kaugemale kui teie isik. mina olen järelevalvepaketi raportöör. me soovime Euroopa jaoks välja töötada uut järelevalvesüsteemi, mis oleks teistsugune kui enne kriisi, ehk et me saaksime tõesti teha vahet ajal enne kriisi ja pärast kriisi. ja mul tuleb ka selle järelevalveasutuse esimeste kohta oma arvamust öelda ja mina ütlesin, et ma ei taha, et järelevalveasutuste eesotsas oleksid inimesed, kes juba enne olid võimul. võib-olla see ei ole tõesti õige lähenemine ja ma ei hinda teie varasemat tööd. mina leian, et poliitika äh, puhul on tegemist tihti ka otsuste tegemisega, mis on selged ja vahel võivad need otsused olla rängad kuidas te veenate nüüd mind, et mina astun oma valijate ette, kes tundsid väga selgelt kriisi, kes on näiteks kaotanud oma töökoha, ütlesin seda ka proua Rossile. kuidas me saame astuda oma valijate ette ja öelda, et kõik on muutunud, aga samal ajal on pukis ikka veel samad inimesed. nii et kuidas on võimalik tõesti mingit vahet siin teha? kui meil oleks integreeritum süsteem, uus süsteem, aga samal ajal on ikkagi, nagu ma ütlesin, eesotsas vanad inimesed. Te olete, te olete töötanud Frankfurdis ja teinud head tööd, seda tuleb ka tunnistada, aga see kõik oli teistsugustel aegadel, nii et palun andke mulle mõni argument, millega saaksin oma valijate ette astuda. ma ei taha teile ka öelda midagi, mida te ei taha kuulda. ma arvan, et sellises kriisis tuleb olla ettevaatlik eriti kui me hindame iseenda tööd, ehk meil on vaja tõesti tugevaid veenvaid argumente. aitäh selle küsimuse eest, mina arv-, leian, et see on väga oluline küsimus mõlemad Äh, inimesed, kes, need inimesed, kes enne töötasid asutuses, on ka siin praegu teie ees, kuid äh, nemad äh, näitasid oma soovi muutuda. meie, nagu te juba ütlesite, tahtsime luua uue süsteemi, iseseisva eelarvedistsipliini, teiseks, et valimisprotseduur oleks Euroopa reeglitega vastavuses ning äh, tagamine, et äh, tehnilised äh, standardid on ühtsed ning nende tehniliste standardite rakendamine oleks kontrollitud mis puutub äh, konfidentsiaalsust, äh, siis ka see on meie töö jaoks väga oluline ning see on juba ka minevikus olnud oluline. järgmisel nädalal on juhatuse nõukogu koosolek. ning äh, see on oluline märk, mis näitab, et me ei taha tegutseda mitte ainult Euroopa tasandil, vaid minna ka maailma. elukindlustus äh, puhul tahtsin mina just nimelt äh, siis kiri ja öeldi ju, et meil peaks olema omaalgatuslik äh, initsiatiiv. meil Jopana peaks olema võimalus ise algatada järelevalvet, siis presentatsioonid, meil on hoopis teistsugune logo Jopal, me tõesti tahame näidata, et äh, meil on siin muutuste tuuled. ja viimane asi, ma arvan, et äh, jah, ma olen nüüd EIOPAS, enne olin CEIEFSis ja ma tahan olla EIOPAS, aga kui tegemist on järelevalveasutustega, siis te võite tõesti öelda, et see inimene ei ole sõltumatu. jah, te võite tõesti mind karistada, kui ma oleksin tööstusettevõtete esindaja, aga siis võiksite mulle seda ette esitada ja ma tõesti võib-olla võin olla nagu spioon, kes on saadetud tööstusringkondade poolt. aga see on minu isiklik pühendumus ja ma arvan, et meil on võimalik ja mul on võimalik teile näidata, et ma ei kanna ta-, kaasas mineviku taaka, vaid et ma tahan ka tõesti muutusi ja ma üritan neid ellu viia. Yes, okay to be honest, leave the logo. ma tahtsin teile lihtsalt öelda, jätke see logo kõrvale, ütleb proua Kular. Right, the next question. hästi. ja järgmine küsimus tuleb Vikilt. Um... aitäh. uue järelevalveasutuse eesotsas äh, oodatakse teilt ka teie eksperdi arvamust ning seda ka tarbijakaitse küsimustes. mina tahaksin küsida teilt järgnevat. see on pahandanud tarbijaid viimasel ajal väga palju just kindlustus- ja pensioniturgudel. nimelt on viimased reeglid, mis on välja töötatud, pahandanud inimesed välja, kas teie saate töötada välja uued reeglid, mis äh, võiks äh, olukorda parandada? kui te seda tõesti suudate, siis äh, mõjutab see väga suures, suurel määral pensionikindlustust ülimalt oluline see, kuidas pension ja kindlustuspaketid ähm, toimivad, kui me vaatame seda, mis ühiskonnas laiemalt toimub meil on järgmise aastani aega selleks, et kogu küsimust käsitleda ning äh, meie seadusandjana äh, peame tagama seda, et seadused ka toimiksid. tarbijad äh, on pahased ebaõiglaste hindade pärast. kuidas teie eh, eksperdina saaksite tarbijat aidata, aitäh! aitäh selle küsimuse eest! meil on siin olemas süsteem, kus on põhi, põhimõtteks eh, mittediskrimineerimine. see on väga oluline küsimus. nii eh, kindlustus kui tööandja pensionite puhul eh, on see ülimalt oluline. erandit eh, tuleb samuti arvestada ning see, me reeglite järgi me otsustame, milliseid otsuseid eh, peab vastu võtma minu kohuseks on see, et tagada tarbijakaitse. kuidas ma seda teen? ma ei hakka kogu küsimust üldse kahtluse alla seadma tehnilises mõttes on olemas mitmed äh, elemendid, võtame näiteks, et on üks äh, erandid. mina oma eksperdina saan öö, äh, kinnitada seda, et teil on tõesti õigus, et, ähm, et praegu toimuval on suur mõju. vaatame, kuidas ettevõtted äh, toimivad, neil on tehnilised reeglid ning meie peame tagama seda, et see ei oleks ettekääneks hinna, hinnatõusule, sest see pahandaks äh, jällegi tarbijat. vaatame, kuidas äh, toodete hinnad muutuma hakkavad kuid mina ei äh, tahaks kunagi kohtuotsuseid kahtluse alla seada. aitäh. aitäh, sõna on Svenil. jah äh,, herzlich willkommen auch hier. tere tulemast, härra Montalvo jätkan inglise keeles, te ei pea muretsema meie kummalise keele pärast. ma saan aru, et te ei õpi seda meie keelt, kuigi elate Frankfurdis, jah, seda saksa keelt, mis seal räägitakse, on ka minul vahel raske mõista. Well, als Schaumburger äh, solltest du doch mehr sina peaksid äh, Schaumburgist pärit inimesena ju minuga ühel nõul olema, sest no sealne aktsent on ju mõistetamatu. jah, meil tõesti on olnud väga tugev positsioon, me soovime väga, et kõik järelevalveasutused tegeleksid tarbijakaitsega. ja nüüd oleme me siin näinud väga palju halbasid äh, rutiinseid asju, mida kindlustusvaldkonnas on tehtud ja tahaksin nüüd teada, kuidas teie selle järelevalveasutuse juhina kavatsete seda olukorda äh, parandada, jah, ma hindan seda, mida te tegite innovatiivsete toodete osas, kuid see on kõigest osa probleemist, väike osa. ja ma tahaksin päris täpselt aru, millised oleksid need institutsioonilised muudatused, mida te soovite teha selleks, et tarbijakaitse mängiks suurt, tähtsat rolli e, teie institutsiooni igapäevatöös. suur tänu oma sissejuhatuses ma rääkisin tarbijakaitsest kui ühest võtmetähtsusega küsimusest järelevalvete jaoks ja lähme nüüd sõnadelt tegudele. kõigepealt esimeseks äh, finantsinnovatsiooni ja tarbijakaitsekomisjon, mis tegutseb EIOPA egiidi all, meil on tõesti väga paljud erinevad tegevused ette nähtud, meil on ette nähtud pikaajaline töökava ja mida me Pariisis just tarbijakaitse finantsinnovatsiooni komisjoni kohtumisel arutasime. esiteks, me peame olema aktiivsed ja eriti, mis puudutab tarbimistrende, sest tarbimistrendid on sellised, mis mõjutavad kõiki erinevaid kindlustusvaldkondi. me peame tegelema, tegutsema üheskoos, teiseks äh, finantsalane haridus. me tõesti soovime parimaid kogemusi oma katuse alla koguda, kuid meil tuleb olla aus. ma arvan, et finant äh,, finantsalasel haridusel on ka piirid kahjuks nii et selles suhtes meil pole võimalik palju ära teha. me tõesti üritame, anname endast parima, aga tegemist on jällegi suure takistusega. kolmandaks äh,, standardid äh,, väljaõppestandardid äh,, piirid äh, on seotud kogemustega siis informatsioon, mida meil on vaja, kaasatus selleks, et otsuseid vastu võtta. selleks, et otsust vastu võtta, on mul vaja tõest informatsiooni. esiteks, mis on see informatsioon, see, mida, hind, mida ma maksan, teiseks riskid, mida ma võtan ja siis likviidsus, mis mul on. see on väga tähtis. vahel, kui me müüme tooteid, siis me arvame, et meil on võimalik neist lahti saada, kui me leiame lollid, kes need otsivad ostavad. räägime nüüd äh, sellest, mida me õppisime kriisist. mitte, meile öeldi, et ei tuleks, ei tohiks osta seda, millest aru ei saa. aga mõned inimesed on aru saanud, et ei tohiks müüa ka seda, mida sa ei mõista. ja mina tahaksin, et mitte keegi ei saaks äh, müüa seda, mida ta ise ei ostaks, sest see on väga tähtis nii et meil on selge pühendumus omalt poolt, me tõesti soovime selle küsimusega tegeleda, me teeme seda juba praegu ja me soovime seda ka tulevikus teha. vabandust, ütleb härra Kiigolt, suur tänu nende selgete sõnade eest, te ütlesite, et te olete pühendunud, kuid mina küsisin institutsionaalsete muudatuste kohta. kui palju inimesi, kui palju raha on teil vaja, kuidas te kavatsete rakendada Euroopa institutsioonide poolt ette nähtud äh, reegleid. vabandust, ütleb härra Montalvo, kõigepealt me tõesti viskasime prügikasti selle vana tarbijakaitsemaailma, mis oli väga piiritud, meil on nüüd uus komisjon, finantsinnovatsiooni ja tarbijakaitsekomisjon ja selle komisjonis on rakkerühm, mida me juhime. see ei ole mõeldud mitte ainult tarbijate kaitsmiseks, vaid ka finantsstabiilsuse tagamiseks. ja tõesti, reiting on meie jaoks väga tähtsaks küsimuseks, meil on kolm inimest, kes tegelevad selle küsimusega ja kui te arvestate veel sellega, et meil on praegu kolmkümmend seitse inimest, inimestest üks võeti eile tööle, siis on umbes kümne protsendiga, mis ei ole üldse mitte paha, see ei ole ideaalne, aga meil on piiratud vahendid ja me peame sellega leppima. ja me soovime veel ühte inimest, kes tegeleks selle küsimusega ja nagu öeldud, meil on see ühiskomisjon, tarbimistrendid ja finantsalane haridus, need on meie jaoks kõige tähtsam ja mis puudutab äh, konkreetset vahendite jagamist äh, ja eelarvet, siis ma ei saa teile öelda praegu, kui suure osa eelarvest see osa moodustab, sellepärast et meil on siin tõesti väga palju erinevaid äh, jaotisi, meil on siin personalikulud, Äh, muutumatud kulud ja nii edasi, aga kõige tähtsam on meie pühendumus, me ei taha, selle struktuuri kõrval on veel ka teisi küsimusi, mis on palju tähtsamad, nagu see, kas me soovime oma tööplaani täide viia. tööplaan on väga tähtis ja meil on alati võimalus põhjendada, et me ei saa seda teha sellepärast, et tulemused ei oleks sellised, nagu me soovime. Uh... suur tänu. Burkhard, palun. Herzlichen Dank äh, aitäh, proua esineja. aitäh äh, ka teie sissejuhatuse eest, härra Montalvo. mul on kolm küsimust, mis mind äh, huvitavad. esiteks äh, on suhteliselt suuri erinevusi Euroopa kindlustusettevõtjate suuruses ja mind huvitaks see, et kuidas te kujutate endale ette tõhusat järelevalvet äh, väikeste ja keskmise suurusega äh, kindlustusettevõtete äh, üle, kellel on ju suuri probleeme ja kellel on suuri muresid tulevikuga seoses, mitte üksnes seetõttu, mida nad peavad ootama seoses Solvency kaks sätetega ning teine asi, mind huvitaks see, et kui me kinnitame teid ametisse siis kuidas võiks välja näha teie ametisse astumise kõne teie asutuses, teiega töötajate ees, et milliseid juhtnööre annaksite te oma töötajatele, kui te nendega esimest korda kohtute ning kolmas küsimus, te ütlesite, et te sooviksite ka äh, erialast teavet anda institutsioonidele, ma siin äh, lisan nende institutsioonide hulka ka Euroopa Parlamendi, kuidas te äh, seda näete ja kuidas te kujutaksite endale ette koostööd Euroopa Parlamendiga, aitäh? sorry. aitäh selle küsimuse eest. nii, võtame küsimused ükshaaval, vaatame kõigepealt VKE-sid. ma mõistan, et äh, teil on mure selle pärast sest äh, Solventsus äh, kahe rakendamisega tulevad meile siin väga suured muutused. risk on suur, aga meil on ka palju uusi võimalusi, me peame tagama seda, et süsteem annaks meile uusi võimalusi mis puutub VKE-sid, äh, siis äh, mulle meeldivad raamatud. ning äh, ma käin ühes raamatupoes, mis on, kes on just VKE ning alati, kui ma seal käin ning see raamatupoodnik tunneb väga hästi minu maitset ning ta pakub mulle alati õigeid tooteid kindlustusettevõtted, mis on VKE-d, saavad samuti anda lisandväärtust oma klientidele, sest nad tunnevad oma kliente ning nad on huvitatud klientide eh, elukäigust ning nende huvidest ning Solventsus kahe juures on väga oluline see, et eh, see aitab kaasa protsessi edasi arendada tegemist on väga keeruka küsimusega Solventsus kahe puhul ning me tahame seda lihtsustada, lihtsustamine on äärmiselt äh, he, oluline. niisiis, ärgem loogem VKE-dele kunstlikke takistusi, vaid aitame neil edasi minna. mis puutub põhimõttesse, põhimõtetesse, kuidas ma esinen oma äh, oma, kuidas ma suhtun oma alluvatesse, siis esiteks nad peavad olema pädevad, nad peavad olema head, nad peavad olema pühendunud oma töösse ning nad peavad ka olema tehniliselt äh, väga äh, kompetentsed ning äh, niimoodi, niimoodi ma oma valikuid ka teengi. viimaseks kindlustus- ja pensionisüsteem on teinekord väga keeruline ning ma olen väga nõus sellega meie saame pakkuda kuulamisi, kus osaleb äh, ka Euroopa Parlamendi esindaja. näiteks kui on tegemist äh, pensioniraportiga, siis on väga oluline, et, äh, et Euroopa töötaks koostöös Euroopa Parlamendiga. mis puutub komisjoni rohelisse raamatusse, pensionitesse, siis miks mitte, Euroopa võiks samuti töötada välja sellise äh, väga kõikehõlmava lähenemise ning ähm, niimoodi me peaksimegi asjasse suhtuma, aitäh! aitäh! mul on nüüd esinemise järjekord, küsimuste järjekord läinud segi ning ma vabandan. järgmisena esitab küsimuse Elisa Ferreira, palun. Sure there... ma räägin inglise keeles, et äh, tagada seda, et ei tekiks tõlkes äh, eksitusi. esiteks äh, tahaksin esitada järgmisi küsimusi iseseisvus, sõltumatus, mida uus ametiasutus peab ette nägema teinekord äh, on seadusandluse rakendamise juures äh, teatud raskusi, kuidas tagada seda, kuidas teie tagate, et, äh, et Euroopa huvid oleksid esindatud? mis puutub ärimaailma, siis väärtpaberid ja pangandus on väga riskantsed valdkonnad. kuid äh, selle puhul, selle valdkonna puhul saab kasutada mitmeid erinevaid ärimudeleid. kuidas te tagate seda, et äh, te töötate koos äh, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga ning tagate tarbijate huvide kaitse? suur tänu teie küsimuste eest, alustame sõltumatusest. ma rääkisin, et tegemist, et eelduseks on see, et tegemist peaks olema sõltumatu asutusega nii poliitilises, rahanduslikus kui ka majanduslikus mõttes. ja see tähendab ka seda, et me peame riiklikest järelevalveasutustest ja tööstusringkondadest olema sõltumatud, samamoodi nagu ka valitsusest, need kõik on väga tähtsad kuidas seda tagada? esiteks töö kvaliteediga, teiseks äh, õigusliku raamistikuga, mis meil on olemas ja mis on tegelikult kõik, meie kõikide töö tulemuseks, mis on väga selgelt öelnud, et me oleme sõltumatud. kolmandaks, tegemist peaks olema legaalse ja moraalse asutusega, mis peab ennast tõestama tegude kaudu. me oleme seda juba mitu korda öelnud ja tegemist ei ole mingi riikliku allasutusega, nii nagu see vanasti oli, selles võite olla kindlad. ja muide, veel natukene aega tagasi, seda esiteks. teiseks, me peame seda väga selgelt välja ütlema, et me oleme sõltumatud, aga väga tähtis on ka see, kes töötavad äh, ja kui palju me riiklikest järelevalveasutustest sõltume. jah, tõesti, me sõltusime väga palju nii-öelda seiopsi aegadel, vanal ajal, siis meil oli päris äh, äh mitu päris palju sõltuvust, aga nüüd oleme me teinud kõik selleks, et tegemist oleks tugeva sõltumatu asutusega. mis puudutab nüüd pangandust, äh, kindlustust ja tagatisi, siis inimesed teavad, et ma olen väga selgelt öelnud, et kindlustusvaldkonda tuleb vaadata tõesti äh, piisava aja jooksul ja piisava piisavalt palju inimesi peaksid seda tegema. jah, tõesti, erinevused erinevate sektorite vahel on erinevad ja seda on, see tuli väga selgelt välja ka finantskriisi ajal. ja just seetõttu äh, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule saatsime me äh, valdkondaülesede riskihindamisraporti ja seal on välja toodud kõik kolm erinevat ja kuidas nad, erinevat äh, valdkonda ja kuidas nad on omavahel seotud ja kuidas nad üksteist mõjutavad tegemist on tõesti võimalike mõjudega lühikeses, kesk- ja pikas perspektiivis. ja see, kuidas me tõesti regula-, regulatiivset vahelesekkumist saaksime vältida, see on midagi, millega me oleme tegelenud ka minevikus ja me tõesti peame hoolitsema selle eest, et seda uut äh, süsteemi on võimalik kasutada. ma tõesti loodan, et meil on uus tugev komisjon, mis väga selgelt teab aru, saab aru, mis toimub kolmes sektoris suur tänu, Wolf. kõneleja räägib mikrofonita. Um, härra Montalvo, te olete juba selles äh, valdkonnas töötanud, te olite, te olite Seepsis, nüüd EIOPA on uus organisatsioon. siiamaani oli teie rolliks olla üks paljudest riiklikest järelevalvetest ja nüüd te olite teistes ja siis te olite teiste sõber. nüüd on teil vaja võtta juhtohjad enda kätte. Te peate nüüd hakkama riiklike järelevalveasutustega ka kriitiliselt, neid kriitiliselt, nendesse kriitiliselt suhtuma ja peate hakkama võtma võtma vastu otsuseid, mis ei ole kõikide huvides. ja minu küsimuseks on, kuidas te kavatsete seda uut rolli täita ja kas te arvate, et te saate ka nende toetuse, kelle, kes pidasid teid siiamaani oma ridadesse kuuluvaks ja, ja kelle vastu te nüüd hakkate töötama? suur tänu, suur tänu ka saksa keeles tegemist on tõesti uue rolliga ja me tõesti peame seda asja uuesti üle vaatama, nii nagu ma ka eelnevalt äh, nimetasin, jah, tõesti, meil on tõesti konfliktiallikaid, mis tulenevad minevikust ja see, et üldised huvid vastanduvad riiklikele huvidele. kõikide jaoks on väga tähtis teada, et me tõesti kavatseme hoolitseda selle eest, et kõige kõrgemal positsioonil on Euroopa huvid ja alles siis tulevad riiklikud huvid. kuidas seda teha? räägin siin kui äh, õigusteadlane ja me peame olema tõesti väga selged selles osas, äh, millised on protsessid, millal on võimalik äh, ka kohustuslikku lepitust äh, peale suruda. me peame seda väga selgelt välja ütlema, sellepärast et muidu on alati võimalik leida tõkkeid ja õhutada konflikte Euroopa tasandi ja riikliku tasandi vahel. me peame seda tegema ja see ongi minu ülesanne teha seda kõike läbipaistvalt. jah ma tõesti pean kõikide osapooltega suhtlema, pean neile selgeks tegema selgelt, äh, mida teha, vahel võin neile ka öelda, et olge teie nüüd vait ja ma kavatsen seda teha ja ma kavatsen seda teha läbipaistvalt. see on tõesti väga tähtis, tagamaks ka teadmiste äh, jagamist. kui me lahendame konflikti, siis ei ole mõtet lihtsalt ühte poolt teisega vastandada ja tõesti, kui üks pool kardab, et võetakse vastu otsus, mis soodustab võib-olla suurt riiki ja on kahjuks väikesele riigile, siis on see parem kui vastupidine otsus. ei, me peame siiski hoolitsema selle eest, et EIOPA otsused on sellised, mis arvestavad kõikide huvidega ja ma olen veendunud, et seda on võimalik teha ja ma olen veendunud, et kõik erinevad osapooled on sellega nõus, nii nagu nad toetasid mind vanasti, toetavad nad mind ka tulevikus. Uh, no, suur tänu, Pablo! aitäh! Äh, aitäh ka härra Montalvole. ma ütleks, et äh, ka mina olin äh, Solvency kaks väljatöötamise juures, ma olin tulemustega rahul ja minu küsimus kõlab, et kas te arvate, et me nüüd nende uute nõudmistega äh, suudame võib-olla vältida uue kriisi tekkimist väärtpaberiturul. ja teine küsimus, milline, millist mõju avaldab praegune Jaapani kriis Euroopa turgudele? aitäh selle küsimusele, aga ma vastaks inglise keeles. We will never be a hundred percent safe me ei saa kunagi olla sajaprotsendiliselt kindlad, et kriis ei tule. jah, majanduslikus mõttes ei ole see küll väga tõhus lähenemine ja see ei ole tarbijate jaoks hea. aga siiski, Solventsus kaks kui äh, riskipõhine, majanduspõhine süsteem annab suurepärase raamistiku selleks, et vähendada kriiside mõju ja neid ka ette näha ja nagu ma eelnevalt ütlesin, mida kiiremini meetmed võetakse, seda odavam on see kriisi lahendamine. nii et Solventsus tõesti läheb õigele suunas, riskipõhine majandussüsteem süsteem selleks, et äh, vähendada võimalike kriiside mõjusid, see on tõesti väga tähtis ja see on midagi, millega me peame tegelema ja sellega on olnud kõik, äh, nõus kõik osapooled, seda oli näha ka meie viimases raportis. mis puudutab Jaapani kriisi, tahan teile lihtsalt näidata, kuidas me tegutseme, kõik toimus reedel ja laupäeval sain ma juba e-kirju kriisirakkerühmast, mis meil on Euroopa siseselt äh, sisse viidud ja seda juhib üks suurepärane kolleeg Austriast ja me tõesti otsisime mida meil on võimalik Jaapani osas ära teha ja me olime juba saanud informatsiooni, see oli viimasel viimane informatsioon, me vaatasime, mida on võimalik teha ettevõtete jaoks, kes on seal maavärina tulekahjude äh, piirkonnas. me otsisime informatsiooni, kuidas äh, hoida kinni nendest aktsiatest Jaapani finantsturul, mis kaotasid väga kiiresti oma väärtust. me pidime vaatama ka, kuidas Euroopa saaks äh, üheskoos midagi ära teha, vähendamaks äh, tagajärgi ja selle lahenduse leidsime me eile õhtul, nii et äh, praegusel hetkel me võime öelda, et olukord on kontrolli all ja Euroopa kindlustusettevõtete jaoks ei ole mitte mingeid probleeme jah, riskid on äh, lokaliseeritud, need on põhiliselt Jaapani ettevõtted ja Jaapani valitsus. me hindame olukorda ja nii, kohe, nii kui ma nüüd oma nutitelefonile vaata, nutitelefoni kontrolliks on täiesti kindel, et ma saaksin juba viimast informatsiooni. kui soovite, võin seda kohe teha ja saan teile kohe ka informatsiooni anda. ja ma võin teile öelda, et tõesti uudised on head. aga kahjuks äh, kõigepealt äh, muretsetakse Jaapani kriisi pärast ja ei mõelda mitte inimeste peale, vaid selle peale, et te peaksite vaatama, millised on mõjud äh, kindlustussektorile. sellest on väga kahju, aga see on osa sellest tööst. nii et te võite olla kindlad, äh, me jälgime olukorda ja me teame, millised on mõjud ja need pole väga õudsed. suur tänu, Piiter! Thank you. I, I think nobody's expecting aitäh! kindlasti ei arva keegi, et te suudate vaadata kristallkuuli pealt, mil, mida tulevik ette toob. kuid ähm, võib juba seda öelda, et Solventsus, äh, Solventsus kahe puhul on olemas väga hea projektiga, mina olen oma aega sinna väga palju sisse pannud ning ma usun sellesse. meil on olnud äh, QASS ning ähm, meil on olnud äh, siin juhatuses se-, sellel alal väga palju arutelusid. Teie kui järelevalveasutuse peadirektor peate tooma keskpunkti see ühtse lähenemise ning peate tagama seda, et kõik mängivad ühte sedasama mängu ning samade reeglite alustel meil on kindlustusskeemid, mida tuleb käsitlema hakata ning parlamendis tulevad väga tulised arutelud kõiges, kõigel sellel teemal. ning mina leian, et ning ma loodan, et teil on palju toetajaid, nii et te suudate lahendada neid probleeme, mis siin teistel on, on raskusi valmistanud. loodame, et me vabandust, äh, kuidas teie suudate tagada seda, et teie kolleegid töötavad nii, nagu vaja ning me peame mõtlema ka rahvusvahelisele mainele. ning ähm, kuidas te nende siiani vastu võetud dokumentidega seda öö, äh, koos vaatate? aitäh, härra Skinner alustame teie viimase küsimusega. Solventsus teisel on väga hea rahvusvaheline reputatsioon ning see on meie justkui nagu viitekohaks ning äh, see on tänu kõikidele koostöö tegijatele, Euroopa Parlamendile, järelevalvajatele ning äh, õigusloo-, äh, seaduseloojatele ning Mm, see on väga hea näide heast äh, koostööst, kuid seda koostööd saab veel parandada ning seda me ka teeme. kuid see on heaks äh, lähtekohaks. Te räägite siin järelevalve, valvete kvaliteedist. mis puutub vanasse asutusse, siis äh, see kvaliteet on just selleks erinevuseks, mis meil siin praegu on samas peame me tagama ka seda, et meil oleks Euroopa tasandil äh, sidusus. võtame näiteks äh, seadusandjate töörühm ning äh, inimesed, kes töötavad igapäevaselt järelevalvega ning vaatame seda pigem järelevalve seisukohalt kui seadusandja seisukohalt, sest meie arvates on oluline jälgida igapäevaselt olu, olukorda. ning meie panustame just väljaõppesse, täiendkoolitusse ning niimoodi me saamegi oma töötajad kvaliteetseteks. meie meie järelevalvajatena saame väga lihtsalt toetuda kindlatele reeglistikele. me peame pangakriisist õppust võtma, vastava, vastava, vastasel juhul me kaotame usaldusväärtuse. mis asjad need, asi see kvaliteet on ning kvaliteet peab hindamise juures mängima kõige tähtsamat rolli. mis puutub Euroopa töötajatesse, siis siis meie töötajad on äärmiselt kvalifitseeritud. võib-olla ma lähen siin praegu ajast üle, kuid ma tahan rõhutada seda, et äh, mina osalesin kindlutuskolle-, kolledžis äh, ning me jagasime äh, järelevalvete vahel teavet. tegemist oli parima kolledžiga, see oli hea võimalus teiste koostöötajatega tutvuda. me arutlesime juba selle üle, kuidas äh, finantsturgusid kontrollida, kuid see kõik ei olnud äh, piisav. kõigele sellele vaatamata näitas äh, igapäevaelu, et kõiges, kõik see, mis me mõtlesime, ei olnud piisav me peame nüüd muutma oma seisukohta ning olema kvaliteetsemad, kvalifitseeritumad nõuded äh, kriisiolukordade lahendamiseks ning äh, kriisi lahendused, erakorralised olukorrad, me üritame erakorraliste olukordade jaoks äh, raamistikku välja töötada. on hämmastav see, kui palju läheb aega kõikide järelevalvajatega kontakteerumiseks samuti tahame me kvalifikatsiooni paigutada piisavalt palju raha, investeerida sellesse. meil on olemas üldine nõud, üldised nõuded, millele töötajad peavad vastama. tahame tagada seda, et kõik kolm, kolm kategooriad oleksid äh, EIOPA-s esindatud, on ülimalt oluline see, et inimesed saaksid äh, olla kindlad kvalifitseerituses. esimesel ja teisel ähm, aprillil me töötame välja konkreetse tegevuskava ning mulle tundub, et me läheme täpselt õiges suunas. Formal... suur tänu ja viimane küsimus tuleb Ildikult, palun. aitäh palun lubage, et ma esitan oma küsimuse ungari keeles, ma teen lühidalt, sest meil on üpris vähe aega ma nägin, et te olete väga pühendunud ja teil on ambitsioonikad plaanid, aga ma näen ka, et äh, see valdkond, kus te tegutsete, on väga keerukas, et äh, see koosneb väga erinevatest osadest. Te mainisite enne, et, et jõuti tõhususe piirideni ja selge on ka see, et äh, te tahtsite vanu äh, piire lõhkuda, aga meil on nüüd uus raamistik ja riikides on erinevad äh, õiguslikud olukorrad, on ilmselt ka lahtisi küsimusi, on erinevaid lähenemisi. milline on äh, teie ettekujutus, et äh, kuidas, mida te sooviksite teha, kui on tegemist vastuoluliste positsioonidega mm, millest te siis lähtute? tulevikus äh, tuleb meil kindlasti tegemist ka äh, riskidega, äh, millised on teie käes, käsutuses olevad ris-, instrumendid, et neid riske tuvastada ja nende vastu võidelda, aitäh! suur tänu selle küsimuse eest, kahjuks ma ei tea, kuidas öelda aitäh ungari keeles. väga vabandan selle pärast jah, komisjonid on oma piirideni jõudnud, mul on ka suurepärane näide selle kohta. ühel nädalavahetusel paar aastat tagasi, kui üks väga tähtis piiriülene töögrupp oli hädas ja pidi tähtsaid otsuseid vastu võtma, ma olin terve nädalavahetuse tööl kontoris, olin ka pühapäeva hommikul kontoris ja ütlesin oma naisele, et homme lehest loed sa seda. ehk et mis ma sain teha, ma tõesti tõin äh, haldusnõukogu kokku, kutsusin kokku haldusnõukogu, saatsin kirju ja rääkisin, millised on meie plaanid ja viisin läbi hindamise. see on parim näide, et äh, piirid ei olnud mitte ainult saavutatud, vaid et ka piirid olid väga kitsad ja siis selles olukorras oli nüüd, kui Euroopa Liidul on uued seadused, saaksime me olla palju tõhusamad, me võime seda uut süsteemi kutsuda kolledžiks äh, informatsioonisüsteemiks nõukogus, kuidas soovite, aga me lihtsalt paneme kriisi ohjamissüsteemi paika ja me oleme võimelised otsuseid koordineerima, mitte ainult saata äh, kirja, kirju, mis puudutab äh, EAS-i. Te kirjeldasite, mida on võimalik teha, lahendamaks seda kriisi aga praegusel hetkel oli tegemist ainult kirjaga, mitte millegi muuga. siis riiklikud reeglid, minimaalne harmoniseerimine, jah, olen nõus, sellepärast mainisin ka seda oma kõnes, et minu jaoks kõige kaugemale minev ettepanek on ühised reeglid, ühisturg, kas meil peaks olema ühised reeglid, jah, vahel on minimaalne harmoniseerimine hea, näiteks siis, kui me räägime kindlustustagatistest, on riike, kus kindlustustagatissüsteemid on olemas, erineval kujul küll, kuid te teate, et see süsteem on tähtis ja me tõesti peame liikuma selle poole ja muide, see on ka regulatsioonis kirjas, määruses kirjas Äh, kui te alustate minimaalse harmoniseerimisega, siis te ei liigu mitte kuhugi, sellepärast et teil ei ole võimalik saavutada maksimaalset harmoniseerimist. meie usume ühtsetesse reeglitesse ja pädevused, regulatiivsed pädevused, mis on antud tehniliste regulatiivsete standardite rak-, rakendamiseks, pluss ka järelevalve pädevused, aitavad kohe kindlasti selles osas edasi liikuda. Thank you very much. I think we've more or less used up our time. suur tänu, tundub, et me oleme oma aja ära kasutanud. Äh, kui soovite veel kokku võtta, võin teile anda minuti kõneaega, et te saaksite öelda veel midagi, mida me võib-olla oleksime pidanud teie käest küsima, aga me ei küsinud. suur tänu. on nii palju küsimusi, nii et väga raske on ühte välja tuua ja võib-olla tõesti siis võrduks ka koogilt kirsside ärasöömisega on siin nüüd siis tegemist kindlustusega, pensionitega, ükskõik, mis teid huvitab, lihtsalt võtke minuga ühendust ja ma üritan leida lahendust, sest viie minuti eh, jooksul on väga raske inimesel, kes on eh, vaimustuses ja jopast ja seda ma olen, lihtsalt leida ühte asja, mida tõstatada. suur tänu! suur tänu, ütleb proua esimees ja sellega oleme me lõpetanud oma tänase teise kuulamise, jällegi teeme lühikese pausi selleks, et äh, vahetada kandidaat välja okay, if we could take our seat. hästi, jätkame, võtke istet. ja kolmas voor. Okay, I know, I know this is. ma tean, et tegemist on raske tööga meie kõigi jaoks, kuid äh, kas äkki võiksite isiklikud jutuajamised lõpetada? suur tänu ja mul on väga hea meel tervitada siin Adam Farkast, kes on äh, valitud kandidaat Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti tegevdirektori ametikohale. jätkame nii nagu ka eelnevalt, viis minutit sissejuhatuseks, siis küsimused ja vastused jällegi umbes viie minuti kaupa. kui aega lõpus jääb üle, siis äh, võin anda veel sõna ülejäänud soovijatele ja palun teil siis võib-olla ka lõpuks ühe minuti jooksul meie arutelu kokku võtta, vastavalt sellele siis palju meil aega on Ro. rohkem aega ei raiska ja Adam, palun, sul on sõna. Honorable... suur tänu, proua esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest, mille andsite pöörduda teie poole ja vastata küsimustele, mis puudutavad minu kandidatuuri Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse tegevdirektori kohale. Euroopa Pangandus, finantsjärelevalve ja EBA kui selle üks tähtsamaid sambaid on suureks sammuks tulemaks välja kriisis, loomaks finantsjärelevalvet ja seda soovivad ka kõik riiklikud nõukogud. EBA edu on võtmetähtsusega vahendamaks Euroopa tarbijatele seda, et Euroopal on võimalik finantsstabiilsust tagada ja et pankadel on korralikud käitumisreeglid, eh, mis ja et pangad peavad kinni nendest ühtsetest reeglitest. EBA edu tagamiseks on mõned prioriteedid, millest tuleb kinni pidada ja mille puhul tuleb teha suuremaid edusamme, eriti just nende uute reeglite ja uute pädevuste kaudu, mis on EBA-le antud Äh, regulatiivses osas on vaja ühiseid reegleid Euroopa jaoks ja siin tahaksin välja tuua kaks valdkonda. esiteks äh, uued kapitalireeglid ehk siis äh, kapitalinõuete direktiiv, mille puhul jällegi EBA-l on väga tähtis roll töötamaks välja raamistiku kriisi ohjamiseks Euroopas teiseks, järelevalve suunised, ka siin tuleks välja tuua kolm prioriteeti. esiteks äh, stressi tal-, äh, taluvustestide usaldusväärsus ja nende kasutamine ja vajalikuks tulevikuks, teiseks äh, järelevalvealane koostöö piirideüleste pankade vahel ja kolmandaks hinnata EBA rolli Euroopa tasandil tarbijakaitses. kolmandaks valdkonnaks oleks süsteemsete riskide, süsteemsete kriiside vältimine Euroopa finantssüsteemis, siin on jällegi kaks tähtsat ülesannet. esiteks aktiivselt olla kaasatud äh, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu töösse, vältimaks süsteemseid riske ja teiseks võimalikult palju panustada ühiskomisjoni töösse selleks, et saavutada paremat koostööd sektorite üleselt järelevalvetöös Euroopas viimane valdkond oleks selline, mis puudutab meie tegevustööd, tegemist on uue institutsiooniga, uue asutusega ja on väga tähtis, et äh, tööd alustatakse ilma takistusteta, ladusalt ja uued reeglid uute asutuste jaoks rakenduvad võimalikult kiiresti meil on ka veel üks üksikasjalikum äh, ülesanne, mis on ka meie töö vundamendiks, nimelt äh, andmekaitse ja süstemaatiliselt ja regulaarselt äh, piisaval määral andmete kogumine Euroopa pangandussektorilt selleks, et meil oleks alus professionaalsete analüüside läbiviimiseks ja otsuste vastuvõtmiseks äh, Euroopa pangandussektori tulevikul, tulevikus. Euroopa Parlament on olnud tugevaks mootoriks, andmaks EBA-le võimalusi olla edukas selles valdkonnas uue institutsioonina. tahaksin teile kinnitada, et ma olen täielikult pühendunud äh, Eh, muutmaks Euroopa pangandusjärelevalve asutust eh, sõltumatuks, eh, tõhusaks asutuseks, täitmaks Euroopa kodanike oodat-, ootusi ja ka otsuste vastuvõtjate ootusi. uued, uus direktiiv ja reeglid annavad meile võimaluse vaadata, kuidas ähm, need ähm, viiakse üle EBA mandaati, nii et EBA saaks oma tööd alustada ja ma tõesti soovin tegevdirektorina, et EBA tegevusel oleksid ka nähtavad tulemused, suur tänu! suur tänu, ütleb proua esimees ja nüüd läheme küsimuste juurde, kõigepealt Jean-Paul aitäh, proua esinejana. tere päevast, härra Farkas. ma ei ole väga originaalne ja ma palun, et äh, siin vabandatakse seda, et ma kogu aeg esitan samu küsimusi, aga kuna kandidaadid äh, vahelduvad, siis võib neile esitada neid. Äh, te kirjeldasite EBA e rolli nii, nagu parlamendile see ka meeldiks. ma palun, et te ütleks meile, et mida, et kuidas te arvate, et saaksite tagada oma autoriteetsuse ja äh, tagada selle, mm, et, äh, et kui teie oleks peadirektor, siis läheksid asjad selles suunas, nagu te soovite. aitäh, aitäh selle küsimuse eest. ma leian, et moodused, kuidas tagada seda, et äh, järelevalveasutust järelevalveasutust respekteeritaks, põhineb äh, aluspõhimõtetel, kuidas see asutus üldse töötama hakkab ja millised on tema uued pädevused. me peame siin kõigepealt rõhutama kolme sektorit. esiteks see, et EBA-l on võimalik äh, äh, rakendusstandardeid palun vabandust, võib-olla ma ei rääkinud piisavalt selgelt, ma rääkisin teie autoriteedist ja mitte EBA autoriteedist, vaid teie autoriteedist, teie isiklikust mõjust selleks, et äh, nende uute institutsioonide loomisel. palun vabandust, et ma ei olnud piisavalt selge. ma vabandan, kui ähm, siin oli väike arusaamatus, ma leian, et minu osa EBA tegevdirektorina on ülimalt oluline. põhiküsimus selles, et tagada, et EBA-s töös oleks äh, toimiv, et see töö äh, käiks professionaalsete standardite alusel, mis oleksid ülimalt äh, kõrged, et meie tööd ei mõjutaks Euroopa Komisjon, tööstussektor või ka siseriiklikud ametiasutused ega ka rahvusvahelised asutused. me töötame mandaadiga, tagamaks seda, et finantsstabiilsus oleks tagatud. ning me põhineme oma töös ähm, analüüsidele ning vastavalt nendele võtame ka vastu otsuseid ning äh, ähm, see, moodustame oma arusaamad vastavalt sellele. aitäh, järgmine küsimus tuleb Antonilt aitäh. tere ka minu poolt. väga mm, tore, et äh, siin olete. kui mm, siin oli pangandusjärelevalve president, siis me nõudsime juhtimiskvaliteeti. vaja on seda, et äh, et äh, võidusõiduautomootor toimiks äh, selleks, et äh, auto saaks kiiresti sõita. Teie ülesandel on neli aspekti. esindamine, prioriteetsed eesmärgid, kaugemale ulatuv nägevus, nägemus. alguses te peate kõigepealt Ähm, rääkima meile sellest, et näitama seda, et kuidas te tahate äh, toimida stressitestidega. Äh, meil on vaja ju korrigeerida ka äh, plaane ja te peate sel aastal ka koostama esimese aruande esimese Euroopa pangandusjärelevalve asutuse jär- äh, äh,, aruande, ma küsin, et mis äh, te sinna kir-, kirja panete, teil on kindlasti olemas juba selle projekt, teil on ka mitmeaastase programmi projekt kindlasti, ma tahaks teada, et millised äh, prioriteedid on selles programmis kirjas ja ja kui teie tööaeg lõpeb, siis kindlasti peab tulema ka mingisugune ähm, kokkuvõte sellest, äh, tegemist on äh, ju ja, ja palun selgitage meile, et mil-, mida tähendab teie jaoks sõltumatus, et äh, kuidas te kavatsete oma ülesandeid täita sõltumatult um,? <clears throat> Think... aitäh! siin on tegemist kolme erineva küsimusega. esimene puudutab esimest äh, EBA aruannet minu arvamus on järgmine. EBA reeglistikus on, on kirjas täpselt, milline on EBA mandaat eh, Euroopa finantssüsteemi raames. aruanne ja programm peavad olema nende ülesannete baasil üles ehitatud, lähtudes prioriteetidest. EBA edu sõltub sellest, missugune on EBA aruandmiskohustus ning kas ta on ka usaldusväärne vastavalt nendele et, e-, ette seatud e-, eesmärkidele. minu kohustus e, tegevdirektorina mina üritan teha niimoodi, et meie tegevus ning meie saavutused sõltuksid meil, meie ette pandud sihtmärkidest. mis puutub mitmeaastasse tööprogrammi, mille EBA on juba moodustanud ning mis tuleb veel heaks kiita, siis seal on kirjas mitmed prioriteedid. mina leian, et põhi võtmeküsimuseks ja prioriteediks järgnevatel järgneval paaril aastal on on kapitalinõude direktiivi rakendamine ning see puudutab mitmeaastast programmi, see ei puuduta ainult ühte aastat. praegu arutatakse siin erinevatel tasanditel äh, seda seadusandlust ning äh, küsimused on arutluse all ka rahvusvaheliselt. minu vastutusala aga, milline minu vast-, vastutusala on tegevdirektorina selle tööprogrammi esitamisel äh, siis see on ka reeglistikus väga selgelt kirjas, see on, vastutusala puudutab äh, igapäevast tegevust, tegevdirektor peab tagama seda, et äh, et kogu meeskond pakuks äh, õiget andme, õidmet, õiget andmebaasi, et otsused oleksid õigesti tehtud ning et prioriteetidest lähtudes esitataks ka õiged aruanded tegevdirektor ähm, tegutseb mitmes valdkonnas, ta äh, teeb ka ettepanekuid ning äh, need ettepanekud peavad olema nii professionaalsel kui ka tehnilisel äh, baasil ko, koordineerides kogu tööd erinevate huvigruppidega, aitäh! aitäh, Antolin! aitäh, Antolin! mandaadi sõltumatus. I think, I think um,, I think independence for ma arvan, et tegevdirektori sõltumatus tähendab, et äh, igapäevatöös ei ole võimalik äh, olla nõus teiste osapoolte ja Euroopa Liidu institutsioonide valitsuste juhistega, tuleb olla sõltumatu tööstusringkondadest, erasektorist ja sõltumatus tähendab ka seda, et meil oleks olemas korralikud vahendid asutuse töö tagamiseks, selleks, et asutus saaks tõesti sõltumatult oma tööd teha. jah, ja otse loomulikult tegevdirektor peab äh, seda igal hetkel ka välja ütlema ja võitlema ka siis vastava vahendite määra olemasolu eest. Uh... suur tänu, Silvi järgmisena. tere päevast, härra Farkas nagu Jean-Paul Gauzes ütles, me peame ennast kordama, aga vähemalt on meil teie näol tegemist uue näoga, kellegagi, kes on pärit äh, riigist, äh, kus on olnud äh, probleeme eelarvega, ja kus ei tegelda sellega, et soovitakse väga nõrka järelevalvet. mina sooviks küsida selle Europakti paketile, mis eh, võeti vastu mm, eelmisel nädalal, eh, mis peab täiendama nel-, konkurentsivõimepakti neljandast veebruarist, mis teht-, koostati Prantsusmaa ja Saksamaa algatusel. kõigis nendes dokumentides on äh, väljendatud mõtet, et meil on vaja äh, riiklikke meetmeid, äh, riiklikke pangandusmeetmeid selleks, et kriisist väljuda. ma tahaks küsida, et kuidas teie näete sellist äh, Äh, selliseid juhtnööre, mis on kõige kõrgemal tasandil antud äh, riigijuhtide poolt äh, ja kuidas äh, see käib kokku teie vast-, vastutusega EIBA juhina, kas äh, te oleksite valmis äh, minema sõtta Eurotsooni riigi ja valitsusjuhtidega selleks, et teha neile selgeks, et on mingi asi, mis meil juba, mida juba me mõnda aega koos ajame, nimelt ühisturg, ja et mõn-, et ei soovita, et mõned palgad oleksid et pangad oleksid puhtalt äh, kohalikud pangad, vaid et on panku, kellel on asukoht ühes riigis ja kes tegutsevad teises riigis, aitäh? ma arvan, et tegemist on väga tundliku ja raske küsimusega. tõesti, pangandusjärelevalveasutuse kõige tähtsamaks ülesandeks on vaadata Euroopa finantssüsteemi pankade vaatevinkli läbi see on kindlasti EBA kõige tähtsamaks ülesandeks. taluvustestide läbiviimine ja need äh, tehnilised äh, elemendid taluvustestides, mille üle vaieldatakse, on tõesti äh, tähtsad, eriti see riskide võimalus, mis puudutab pankade portfelle. ma arvan, et väga tähtis on, et taluvustestid oleksid usaldusväärsed nii pankade endi silmis, sest on tõesti, et pangad saaksid usaldada üksteist ja tulemuste teste, aga ka analüütikute silmades, sest nemad, nende roll on väga tähtis just äh, investorite ja kodanike arvamuse kujundamisel pankade kohta ja ka tegelikult valitsusjuhtide ja riigipeade silmades, üleüldse poliitiliste otsuste vastuvõtjate silmades. nii et mina, minu jaoks on tähtis see, kuidas usaldusväärsust saavutada, kuidas taluvustestid tõesti saaksid enda kanda võtta selle rolli, mille jaoks nad loodi ja küsimus on, kuidas testida võimalikke äh, raskusi, riske, probleeme, eriti just äh, riigi võlakirjade olemasolu korral portfellides, siis see tehniline arutelu taluvustestide ümber on see, kas äh, taluvustestid kas taluvustestid võivad äh, tuua suuremaid äh, probleeme endaga ka kaasa ja mulle tundub, et äh, mina isiklikult oleksin rangema lähenemise poolt, ehk et meil oleksid varad selgelt kaasatud ja teha, tuleks ka rohkem selgitustööd nende pankade reitingu kohta selleks, et analüütingud ja ülejäänud huvitatud osapooled tõesti saaksid aru, millises äh, olukorras need pangad on ja kui tõesti kui probleem tuleb tagasi nõukogu tasemele, riigijuhtide tasemele, siis kui on vaja teha süsteemsete riskide nõukogu kaudu mingeid otsuseid, siis EBA peaks olema see asutus, mis tõesti ka äh, võtab selles osas vastutuse enda kanda ja mina selles ei kõhkleks. suur tänu! Much, um... suur tänu, proua esimees! lubage mul esitada üks väga tundlik küsimus, sest äh, sellised kõrgetasemelised äh, töökohad äh, nagu tegevdirektori oma ei ole mitte ainult niisama töökoht, vaid tegemist on ka poliitilise rolliga ja kui me siin parlamendis rääkisime nendest uutest institutsioonidest ja mitte, et kuidas ESMA, mitte ainult EBA, vaid ka ESMA ja EIOPA peaksid olema üles ehitatud ja loodud, siis räägiti väga palju ka ühelt poolt sellest, et meil peaks olema ühtsed koordineeritud reeglid ja samas peaks meil olema ikka veel ka manööverdamisruumi ka riiklike val-, järelevalveasutuste jaoks. nüüd on meil tegemist aga korraldusega, kus pangandusjärelevalve asutus saab teatud kohustuslikud äh, nõuded äh, esitada riiklikele järelevalveasutustele, aga samal ajal riiklikud järelevalveasutused peavad siiski looma ka oma visiooni EBA toimimise kohta. seda näitab väga hästi nõukogu koosseis, nii et tahaksin teada, kes on siis tegelik boss teie, kas te olete riiklike järelevalveasutuste bossiks või äh, on järel, riiklikud järelevalveasutused hoopis teie bossiks? jah, asjad võivad väga kiiresti käest ära minna, tean, et teil on tõesti väga head poliitilised oskused ja ka kutseoskused, nii et tahaksingi teada, kuidas vastata sellele küsimusele. suur tänu selle küsimuse eest, tegemist on tõesti väga kompleksse küsimusega ja väga komplekssete suhetega, millele te viitasite EBA ja üleüldse järelevalveasutuste vahel ja ka riiklike järelevalveasutuste vahel. ma arvan, et teil on õigus, kui te ütlete, et äh, EBA juhtimise puhul äh, juhtival tasand, juhtivale tasandile on kaasatud ka riiklikud järelevalveasutused, see on tõsi, aga vastavalt äh, reeglitele need riiklike järelevalveasutuste esindajad enam ei esinda mitte oma koduriiki, vaid nad on kohustatud vastu võtma otsuseid Euroopa Liidu huvides, Euroopa Liidu kui terviku huvides. nii et selles mõttes on meil väga tähtis ja suur muutus läbi viidud äh, mu selle varasema kolmetasandise komisjoniga sest toona oli meil lihtsalt erinevad järelevalveasutused, nüüd on meil Euroopa Liidu institutsioon, kus, kuhu on kaasatud riiklike järelevalveasutuste juhid. igapäevases järelevalvetöös jah, määrus ütleb, et äh, igapäevane järelevalve jääb riiklike järelevalveasutuste kätte ja see on väga selgelt ka defineeritud. kuid teiselt poolt pangandus, pangandusjärelevalveasutusel on selged tähtsad õigused ja ka meetmed, tagamaks äh, töö järjepidevust ja äh, reageerida erakorralistes olukordades. seda ei olnud kolmetasandilises komisjonis ette nähtud ja EVA mängib tähtsat äh, rolli tehniliste standardite väljatöötamisel, äh, reeglite loomisel ja EBA-l on äh, väga tähtis roll ka siis, kui avastatakse Euroopa Liidu reeglite rikkumine ühes või mitmes liikmesriigis. EBA-l on väga suur mõjuvõime operatiivse töö tagamisel ja EBA-l on võimalus tõesti ka hädaolukorras siis äh, reageerida. ja peale selle on meil veel äh, ka teistes tasandites õigused. konflikti, kui tuleb lahendada konfliktiolukord, siis äh, muutub ka poliitiline maastik äh, juhtival tasandil. meil on ka fiskaalse kaitse klausel ja EBA peaks tõesti töötama põhinedes professionaalsel analüüsil ja kui on vaja sekkuda, kui on vaja vastu võtta otsus, mille puhul võib kardata, karta, et fiskaaltagatiste klauslit tuleb kasutada, siis peaks jällegi olema EBA-l võimalus kõigepealt läbi viia analüüs ja siis reageerida vastavalt analüüsi tulemustele. üks tähtsamaid valdkondi on meie jaoks tarbijakaitse, EBA-le antakse tarbijakaitse osas uued äh, võimalused ja vastavalt turuanalüüsidele, kui avastatakse lubamatut käitumist, siis EBA-l on võimalik anda hoiatusi ja teatud olukordades isegi piirata äh, kaubandus- või müügitegevust äh, mingi kindla toote puhul tegemist on väga selge uue suhtega EBA ja riiklike järelevalveasutuste vahel, aga samal ajal tuleb ka öelda, et tehnilise ekspertiisi ja kogemuste kogumise vaatenurgast EBA on see organisatsioon, mis jääb koordineerima ja mis äh, peab koguma seda äh, informatsiooni, mida on kogunud äh, Euroop-, kogunud riiklikud järelevalveasutused. suur tänu ja Sven! tere tulemast, tore, et te jälle siin olete, ma räägin inglise keeles, ärge muretsege um,. All, uh, esiteks on meie fraktsioon äärmiselt suures mures, nähes, et pangandustööstus avaldab väga suurt survet seadusandjatele, et äh, finantskriisi puhul reageeritakse üle ning samal ajal jagatakse boonuseid ja dividende ning seda teevad needsamad isikud, kes äh, äh, väidavad, et eh, neid paneb muretsema uus finantsraamistik, uus finantsseadustik. boonused, vabandust, uuel institutsioonil on kontrolli roll Nad peavad kontrollima seda, kas riiklikud järelevalveasutused rakendavad uusi reegleid. mida te ette võtate selleks, et kaitsta boonuste, boonuste küsimust, aitäh! aitäh küsimuse eest! ma leian, et EBA on piisavalt pädev, tal on volitusi selleks, et äh, jälgida Euroopa seaduste rakendamist, mis puudub nii kapitalinõudeid kui ka äh, soovitusi boonuste maksmise puhul. meil on see kohustus panna paika ülevaatamise protsessid või sellised ümarlauad, kus vaadatakse, kas reegleid täidetakse ning neid reegleid vaadatakse üle ning vaadatakse üle, kuidas riiklikud järelevalveametid äh, kohapeal tegutsevad, nende tegevust hinnatakse ning kui me avastame rikkumist, siis hakatakse seda äh, järelevalvet nõukogus arutama ning kui on vaja rohkem teha, siis hakkab EBA ka välja pakkuma uusi algatusi, juhul kui reeglitest ei peeta kinni. aitäh. Te võtate uuesti sõna, ütleb proua esimees. jah, kas boonuste maksmise puhul te jagate arvamust, et, et te võtate samm, vastavaid samme ette niipea, kui teid nimetatakse ametisse. Adam Farkas ütleb jah, ma olen nõus, et praegu käib suur ähm, arutelu nende reeglite tõlgendamise üle, et kuidas finantsasutused neid mõistavad ja kuidas riiklikud järelevalveasutused neid mõistavad. mina annan sõna, et kui vaja, siis võetakse vastavaid samme ette kui me oleme praegust ähm, tegevuskorda äh, analüüsinud piisavalt ja leidnud rikkumist, aitäh. aitäh, ütleb proua eesistuja. teine küsimuste voor, palun. Hildika, palun. aitäh, proua esineja. ma olen äh, õnnelikus olukorras, et härra Farkas äh, Äh, mõistab minu äh, küsimust ja me ei pea ootama eelkõige, kuni äh, sõnum kohale jõuab. Teil on väga tõsised ja ambitsioonikad plaanid. EBA-l on ka olemas vastav pädevus, teil on järelevalve võimalused. praegu on juba tulnud teavet Äh, riiklikelt järelevalveasutustelt ja Euroopa järelevalveasutustelt, enne ütles härra Montalvo, et, äh, et teie tegevusraamistik äh, lõhuti ära, teie ütlesite, et et see uus äh, raamistik on suur äh, samm edasi, et see on, on suur võimalus, et miks on niipea parem, kui olid seda tema eelkäijad? There are elnézést, hogy angolul válaszolok a no egyszerűségért. Um, I think the... palun vabandust, vastan inglise keeles. The um... ma arvan, et äh, me oleme selle küsimuse tõstatanud tegelikult juba väga paljude eelmiste küsimuste vastustes. on täiesti selge, et EBA-l on terve rida uusi vahendeid võrreldes varasema kolmanda tasandi komisjoniga meil on tõesti riiklikud järelevalveasutused kaasatud ja neil on ka võimalus anda juhiseid. ma arvan, et kui mainida ainult üksikuid äh, valdkondi, kus CBA on tugevam, siis EBA-l on siduvad reeglid tehnilises mõttes ja komisjon oli sellega nõus, ehk et me oleme kaasatud kõrgema tasandi seadusloomesse, see puudutab ka raha ja tasustamissüsteemi. EBA-l peavad olema ka riski tulemustabelid, riski hindamised, taluvustestide läbiviimise ülesanne ja siis veel ka äh, järelevalve kolledžisse peaksime me olema kaasatud. tuleb vastu võtta otsuseid, äh, mis puudutavad äh, individu-, üksikuid äh, institutsioone ja mm, võib sekkuda ka üksikute institutsioonide töösse, nõuda neilt informatsiooni isegi siis, kui nad ei soovi seda anda. ja EBA-l on õigus äh, võtta vastu otsus, et keegi rikub Euroopa Liidu õigust, et äh, Euroopa Liidu õiguse rakendumine, rakendamine ei toimu vastavalt äh, reeglitele liikmesriikides. EBA-l on võimalik ka arutelusid algatada ja ma arvan, et kui on eriolukord, äh, siis sellised arutelud on ka väga tähtsad jah, need arutelud tihti ei tule pealispinnale, eriti siis, kui mingis kindlas institutsioonis on tegemist kriisiolukorraga. nii et nüüd see sekkumisõigus toob endaga kaasa selle, et me saame varem probleemid välja tuua ja võib-olla reageerida ka kiiremalt äh, ja vältida kriise institutsioonides või ka riikides. peale selle on meil veel ka õigus keelata ära teatud tooted või teenused, kui need rikuvad tarbijate õigusi või kui need toovad endaga kaasa suuremahulise kriisiohu. nii et tegemist ei ole nüüd küll täieliku nimekirjaga selle kohta, mis mõttes EBA on nüüd parem ja teistsugune kui tema eelkäija, aga tegemist on tõesti väga suurte uute tähtsate võimalustega, mis on nüüd EBA kätes. suur tänu, ütleb proua esimees, järgmisena Piiter uh,. suur tänu, väga tore on teid siin näha. me oleme varem ka kohtunud ja meil on tõesti olnud võimalus juba kogemusi vahetada ja arutada asju, millega te tegelete Mm, teie töö on olnud hea, aga siiski tahaksin küsida veel mõned küsimused. vaadates teie CV-d, siis te olete olnud järelevalveasutuste või nõukogude liikmeks ka varem ja ja te olite ka MTF-i järelevalvenõukogus. tahaksin teada rohkem, kas te olete ka veel selle järelevalvenõukogu liikmeks väga huvitav on näha, et kuidas on kahe tuhande kümnendal aastal teil õnnestus äh, teha see hüpe sellest ettevõttest nüüd uude institutsiooni, võib-olla selgitaksite seda natukene ja siis veel üks asi, tegemist on väga väikese institutsiooniga, maksimaalselt sada inimest töötab seal, te peate tõesti maksimeerima kõik või, teie võimalused äh, selles ja selleks, et parandada panganduse mainet täna ja kuidas te kavatsete seda teha? First, uh, for the first question um.... vastates teie esimesele küsimusele. sellele on väga lihtne vastata. Ungari järelevalveasutusest lahkusin ma juba tuhande kahe tuhande kümnenda aasta keskel ning äh, ma ei saa võtta vastu tegev äh, juhi ametikohta äh, vastavalt äh, huvide konflikti äh, seadustikele. Teie nägite CV-d, mida ma andsin, mida ma jagasin välja eelmise aasta novembris ning veebruaris on, veebruarist alates on minu ametikoht selline, et see ei ole konfliktis huvide vastuolu põhimõttega. ma ei saa selle eest tööd, ma, vabandust, ma ei saa selle eest palka ning mul ei ole ka mingisugust võimu selles ametuses ning ma lahkun ka sellest ametist, see on juba otsustatud. ning seega olen ma kogu sellest süsteemist lahkunud, et praegusele tegevdirektori ametikohale kandideerida ning ma ei saaks midagi, mingit muud tööd teha oma, oma uues ametikohas, kui mind sellele määratakse. teine küsimus, sellele vastan ma nii, teie e, kommentaar EBA kohta on veidi pos-, veidi optimistlikum, kui, kui see tavaks on. praegu nähakse ette, et kümme töötajad äh, lahkuvad, mis puudutab äh, personali äh, vähendamist ning alalised töötajad, kakskümmend protsenti nendest jääb alles ning nad saavad uued ülesanded vaadates tulevikku, siis äh, meid huvitab meid huvitab see, et institutsioon kasvaks, et võib-olla viie aasta pärast on töötajaid äh, sada. probleemiks on tõhusus ning probleemiks on ka prioritiseerimine juhtkonna poolt, sest äh, tööprogrammis äh, on mitmeid erinevaid äh, gruppe, mis, äh, mis teevad tööd ning on täitsa ilmselge, et meil tuleb ka ressursside konflikt tulevikus selles uues institutsioonis. et probleemi lahendada, on minu arvates parim moodus see, et me korraldame tööd paremini ette ning vaatame tehtud tööd ja prioriteete pidevalt üle ning üritame oma prioriteetidest kinni pidada ning jagada ressursid vastavatesse prioriteetidesse just, mis meie, meile on kõige olulisemad, kust me ootame tulemust, selleks et organisatsioon ei ähm, killustuks liialt. sest äh, muidu me võime kaotada keskendumise ning äh, kaotada silmist prioriteedid. seega tegevdirektorina on see üks minu põhivastutuse alasid seda vaadata, et äh, ressursid oleksid olemas, et neid kasutataks kõige tõhusamalt ära. aitäh. aitäh um,. Will, uh... mul on siin kirjas Wolf Klints, aga see vist tähendab seda, et mina küsin, sest teda enam ei ole siin. mina tahaksin tulla selle küsimuse juurde tagasi, mille tõstatas Silvi Kular see puudutas äh, kriisiohjamissüsteemi, Europakti ja teisi algatusi, mis on tehtud äh, selleks, et asju viia rohkem riikide tasandile ja need pankade rekapitaliseerimissüsteemid mitte, aga see piiriülene süsteem, mida pooldab parlament. mind huvitas väga teie vastus, kui te ütlesite, et äh, oleks vaja rohkem äh, selgitustööd, teavitustööd ja ka taluvustestide tulemuste vahendamist. tahaksin teada, kas äh, Te tahaksite, et läbipaistvust laiendatakse ka muudele algadele, sellepärast et pangad ei puuduta ju mitte ainult äh, likviidsust, ka muid, näiteks äh, ärgem unustagem, et äh, kui Saksa pangad on Iirimaa pankadesse segatud, siis kas nad muidugi ka sekkuvad eh, Iirimaa suveräänsusesse ja et kuidas te seda kõike reguleerida kavatsete, kui need eh, on omavahel seotud, ma tean, et teil ei ole mitte mingeid kindlaid eh, juhiseid, tahan lihtsalt teada, mida teie sellest arvate. suur tänu, suur tänu selle küsimuse eest. Teie kommentaarid kriisiohjamissüsteemi kohta. ma arvan, et hoolimata viimastest arengutest äh, kesk- ja pikaajalises perspektiivis peaks lahenduseks olema see, et meil on Euroopa raamistik kriiside ohjamiseks. selles mõttes olen pigem nõus teie jõupingutustega. ma arvan, et on väga selge, et riiklikud lahendused äh, ei olnud kõige optimaalsemad äh, kriisi lahendamisel ja kriisi ohjamine ei hõlma mitte ainult äh, rahasüstide andmist pankadele, mis on raskudes, vaid äh, et meil tuleb Euroopa tasandil välja töötada varasemad kriisi sekkumismehhanismid selleks, et kriisid ei süveneks ja ei läheks nii kaugele, et meil on vaja maksumaksjate raha pankade päästmiseks läbipaistvuse mõttes olen teiega täiesti nõus. see kriis näitas väga selgelt, eriti just Lehman Brothersi kokkukukkumine näitas, et kogu finantssüsteemi üheks suurimaks probleemiks ja, ja selle finantssüsteemi kiireks kokkukukkumiseks oli see, et Äh, riigid ei andnud aru endale, kui palju pangad erinevates riikides üksteist mõjutavad. tegemist oli väga kriitilise olukorraga ja kuna ei oldud teadlikud sellest, äh, kuidas üksteist mõjutatakse ja millised on tagajärjed, ei oldud teadlikud sellest äh, sõltuvusest, siis äh, ei võetud ka midagi ette ja pigem pidurdati süsteemi. ja tegelikult ka regulatiivsed äh, organid äh, ei andnud endale päris täpselt aru, kui, kui suured need äh, sõltuvussuhted olid, nii et tõesti läbipaistvuse suurendamine, tagajärgede väljatoomine, siis need varade avalikustamised, portfellide sisude avalikustamised, tegelikult äh, toovad endaga kaasa ka äh, suurema usaldusväärsuse finantsinstitutsioonidesse, seda nii finantsinstitutsioonide endi hulgas kui ka kodanike hulgas ja niimoodi on võimalik ka otsuste vastuvõtjatel äh, paremini hinnata olukorda ja reageerida sellele siis erakorraliste kriiside puhul, kui mõni riik, institutsioon või organisatsioon satub siis raskustesse. nii et tõesti, selles mõttes on väga tähtis läbipaistvuse suurendamine. suur tänu, ütleb proua esimees ja nüüd on sinu kord, Jean-Paul. Gracias, presidenta. Bienvenido a esta, a esta sesión. aitäh äh tere tulemast siia, mul on kolm konkreetset küsimust, esimene puudutab süsteemset äh, riski, äh, teine puudutab äh, teatavate meetmete va-, rahastamise vahendeid ja kolmas puudutab kapitalinõudeid, kui tegemist on riigivõlaga. esimesmalt riski, süsteemsest riskist. parlamendis on olnud tegemist suhteliselt keerulise küsimusega ja meil äh, on olnud kaks võimalikku lahendust, mille me oleme suutnud välja mõelda, kui tegemist on äh, riskidega, esiteks nimekiri või teiseks äh, kriteeriumite äh, koostamine, mille paneksid paika riski, mille paneks paika kriteeriumid, mille paneks paika riskinõukogu ja siis tuleks ette näha ka stressitest. kui süsteemne risk on tuvastatud teatava institutsiooni puhul, siis äh, oleks seal õiguslikke tagajärgi, nimelt järelevalve äh, kehtesta-, äh, asutus kehtestaks eh, rangema järelevalvu ja eh, val-, eh, vallanduks kriisi lahendamise mehhanism, aga see oleks teistsugune kui nende institutsioonide puhul, ke-, kes ei ole institutsioonid, millest lähtuks süsteemne risk. kas see oleks mõeldav või oleks mingit teistsugust varianti vaja ja kas sellist kriisi lahendamismehhanismi oleks võimalik kiiresti Euroopas lahendama hakata nende ettevõtete puhul, kes on on liiga suured, et neid pankrotti lasta ning äh, vahend, olemasolevad vahendid me oleme ette näinud ähm, kaks fondi, esiteks äh, äh, investeeringute tagamisfond ja, ja teiseks kriisilahendusfond. minu arvates oleks väga raske, kui tegemist oleks piiriülese pangakriisiga, eh, seda lahendada eh, riikideülese võrgustiku kaudu, ükskõik kui hästi see toimiks, eh, aga tundub, et nõukogu ja komisjon seda soovivad, eirates parlamendi soovi ning kolmandaks, Euroopa nõukogu, nõukogu otsus näeb ette, et mõningatel juhtudel äh, riigivõlgade puhul võib äh, ette näha äh, sekkumise, kui äh, riigil ei ole piisavalt vahendeid võlgade tagasimaksmiseks. kui erinevaid väärtpabereid hinnatakse erinevalt, aga kui meil tõesti oleks tegemist sellise lahendamisega, siis äh, me peaksime ka riigi äh, äh, võlakirju teistmo-, teisiti hindama. E, nii et siin on tõesti kolm probleemi, mida ma tahaks, millele tahaks vastuseid. süsteemne risk, fondid, mis peaksid vältima selle, et probleemid langeksid maksumaksja kaela ning teiseks riigi võlakirjad. ma ei ole kindel, kas ma sain sellest küsimusest väga täpselt aru, kuid ma üritan anda oma parima ning palun andke kohe märku juhul, kui ma sain nüüd õigesti aru. mis puudutab äh, tagatisi, siis äh, kooskõlas sellega, mis ma juba enne ütlesin, siis ma leian, et pikaajalised äh, lahendused, mis kaasab äh, võimalikult palju pankasid üle kogu Euroopa, siis äh, kriisilahendusfond peab selle lahenduse andma ning see ongi minu nägemus antud küsimuses. mõistagi on tegemist äärmiselt delikaatse teemaga sest see ko-, koosneb väga keerukast protsessist otsuse langetamisel, kuidas ähm, kriisi lahendamismehhanisme ja neid äh, fonde äh, rahastatakse ning kuidas neid konkreetseid äh, otsuseid ka vastu võetakse ning kuidas neid rahasid, neid fonde lõpuks kasutama hakatakse tegemist on poliitilise teemaga ning mina kui tehniline ekspert võin anda küll mõningaid nõuandeid, kuid otsused tehakse ikkagi poliitilisel tasandil. mis puutub äh, riigivõlgadesse ning selle seotusesse pangakriisiga, siis äh, ma leian, et jah, et kapitalinõuded on äh, täitsa loomulikult seotud kogu selle asjaga, neid ei saa eraldi käsitleda. määrus, mis, mille parlament ja nõukogu vastu võtsid. määruses on ette nähtud, et teie peate stressitesti kriteeriumid paika panema süsteemse riski mõõtmiseks. kui seda tehakse, siis EBA e hakkab ka järelevalvet teostama ja seda koostöös kriisilahendusmehhanismiga. mida teie arvate sellest, et ähm, süsteemse riskiga asutuse üle teostatakse tugevamat järelevalvet? mida, kuidas teie seda teeks? okay,. I think the identification of this ma arvan, et selle riski avastamine ühes institutsioonis võib tulla erinevatest allikatest. tuvastamine võib, tuleb näiteks e, e, süsteemsete riskide nõukogu analüüsist. süsteemse probleemi võib leida ka mõni riiklik asutus mis kasutab uusi reegleid ja avastab siis, et äh, probleem on olemas ja et seda tuleb lahendada, sest see võib endaga kaasa tuua süsteemse riski Euroopa finantssektoris ja see võib tulla ka EBA-lt endalt, näiteks äh, taluvustestide läbiviimise kaudu. kui la-, leitakse probleem, siis äh, tuleb tõesti ohulippu näidata esimene asi, mida EBA peaks siis tegema, on see tõesti viia ka järelevalvete nõukogusse ja siis nõukogu peab võimalikult kiiresti vastu võtma otsuse järgnevate sammude kohta, mida EBA siis peab tegema. mõned sammud, mida kohe kindlasti tehakse nagunii, on see, et riiklikele järelevalveasutus, riiklikule asutusele an-, saadetakse kiri, ka süsteemsete riskide nõukogu hoiatatakse ja tuleb anda teadet ka tagasi sellele kolledžile, mis tegeleb nimetatud institutsiooniga. ja ma arvan, et need oleksid esimesed sammud. ja kui kriis või võimalik kriis on nii tõsine, siis EBA võib mõelda ka hädaolukorra väljakuulutamise peale, seda siis koos nõukoguga ja kui hädaolukord välja kuulutatakse, siis on EBA-l ka suuremad õigused sekkumaks. suur tänu, ütleb proua esimees, Elisa, palun Well, uh, and... aitäh kogu selle teabe eest, mis te siia meieni toonud olete. mina tahaksin minna tagasi kriisi ohjamise raamistiku juurde. tahaksin minna tagasi ka selle juurde, mis minu eelnev äh, kolleeg mainis komisjon oli väga selgesõnaline oma esialgses äh, raportis äh, kus oli kirjas, et teie ei pea vastutama panganduse siseste probleemide eest. üheteistkümnenda märtsi ülemkogul võeti vastu otsus, et äh, riiklik äh, lähenemine on äh, samuti äärmiselt oluline. mida saab teie arvates EBA teha selleks, et me ei läheks oma põhimõtetega vastuollu, et ähm, Euroopa saaks konkreetseid äh, probleeme ära lahendada Teie olete väärtpaberiturgude ekspert ning äh, minu arvates on see lisandud väärtus pangandussektoris, sellepärast et te mõistate äärmiselt hästi, kui, kui, kuidas kogu süsteem toimib. kas mul on õigus, kui ma arvan, et see võib teile kasuks olla, sest suur osa riskidest, mis pangandussektoris äh, on, on seotud äh, väliste asjaoludega, mitte panganduse endaga, mitte finantsturgudega? jah, aitäh Teie märkus on väga kohane. tänapäeval kiputakse riiklikes äh, ametiasutustes äh, töötama koos, töötama vähem äh, riski lahendamisega EBA üritab teha ettepanekuid selleks, et tuua protsess tagasi eh, riiklikule tasandile. mõistagi ei saa EBA teha ise otsuseid, kuid eh, kordan ennast, mulle tundub, et EBA eh, e on siin võtmetegija, aidates konkreetsete asjadega tegeleda ja selleks, et kogu, et kogu öö, protsess oleks professionaalne ja asjakohane. kogu protsess ei peaks pidurduma juhul, kui EBA eksperdid leiavad, et see peaks edasi minema. mis puutub väärtpaberiturgudesse, siis olen ma täiesti nõus, et ilma väärtpaberiturgusid äh, mõistmata on väga keeruline pangandussektoris töötada. nagu me kõik teame, siis viimase kahekümne aasta jooksul on toimunud äh, väga suur nihe väärtpaberst-, paberistamise suunas osa sellest äh, protsessis äh, oli sellel, et äh, risk läks väärtpaberiturgudest ära, kuid samas risk jagunes jällegi mujale. seega ma leian, et väärtpaberiturgudes teadmiste omamine on väga kasulik ning samuti väärtpaberi turgude asutuse ja meie asutuse vaheline ühiskomisjon peab tegema samuti koostööd ning meie kui korraldajad ja kontrollijad peame süsteemseid riske varakult märkama, aitäh. aitäh, ütleb proua esimees. me oleme nüüd ajaga veidi jännis, palun viimane küsimus. aitäh, teen väga lühidalt aga mul on kolm küsimust. esimene küsimus. Basel kolm. mida arvate teie Basel kolm reeglite kehtestamisest Euroopa Liidus äh, selles kontekstis, et rahvusvaheliselt peavad olema tagatud võrdsed mängureeglid? see tähendab seda, et äh, kui mujal maailmas äh, Basel kolm reegleid ei rakendata, mida me siis Euroopas teeme? see oli esimene küsimus, teine küsimus kui parlamendi ametisse kinnitab, siis äh, mida te ütleksite oma kolleegidele ametisse astumise kõnes, millised oleksid äh, teie juhtnöörid ähm, ja kolmas äh, küsimus, ma lugesin väga tähelepanelikult teie eluloo kirjeldust, nagu ka Peter Skinner, mind äh, huvitas, äh, ma panin tähele, et äh, üheksakümne viienda ja üheksakümne seitsmenda aasta äh, kohta ei olnud midagi kirjutatud, et mida te tegite aastatel üheksakümmend viis kuni üheksakümmend seitse, et mida te, mille, kus te töötasite um,? I think um, the first question uh... suur tänu, ma arvan, et esimene küsimus, mis puudutas rahvusvahelist Basel kolme rakendamist. ma arvan, et Euroopa seisukoht ja Euroopa institutsioonide seisukoht, mis on kaasatud Baselis, Basel kolme peaks olema väga selge. kui Basel kolm kokkulepe on rahvusvaheline kokkulepe, millele on alla kirjutanud kõik huvigrupid ja regioonid maailmas, mis on esindatud Basel kolmes, jah, me teame, et tegemist oli väga raske kompromissi ja suure võitlusega, aga kui kokkuleppele on jõutud, äh, ka kõikide rakendamistähtaegade osas, siis tuleb meil nõuda, et kokkuleppest ka kinni peetakse ja seda üleilmsel tasandil kõige, kõikide poolte poolt ja ma arvan, et see peaks olema väga selge sõnum, mille Euroopa annab. teine küsimus oli küsimus personali kohta. see, äh, mida ma ütleksin äh, oma personalile, et meil on kõrged ootused, äh, meil on terve rida ülesandeid, väga laiapõhjaline mandaat, me peame tõesti tõestama ja näitama, et EBA loomine oli väga õige otsus, õige samm edasi ja seetõttu tahaksin kõiki kaastöötajaid motiveerida, et nad peaksid kinni kõrgematest äh, kutsestandarditest, oleksid tulemusele äh, suunatud, et nad oleksid täiesti sõltumatud äh, ja pühendaksid ennast võimalikult palju. aga on ka väga tähtis, et EBA ise oleks väga põnev töökoht, kus töötada. meil peaks olema tõesti väga hea õhkkond siis ka institutsiooni siseselt. siis üheksakümne viienda ja üheksakümne seitsmenda aasta vahel ma ei ole nüüd täpselt oma CV-d vaadanud, eriti just seda osa, olin toona veel ülikoolis, eh, enne kui ma läksin tööle Ungari keskpanka ehk eh, töötasin Budapesti ülikoolis eh, professorina. aitäh! suur tänu! sellega oleme küsimuste vooru lõpetanud, annan teile veel ka võimaluse, kui soovite veel lühidalt öelda midagi selleks, et meie arutelu kokku võtta, nii ühe minuti jooksul umbes. suur tänu selle võimaluse eest, kuna aeg on otsas, siis võtaksin lihtsalt kokku öeldes suur tänu selle võimaluse eest, suur tänu huvitavate sisukate küsimuste eest ja ootan põnevusega uusi kohtumisi, ootan teie toetust. ja kui minu kandidatuur osutub äh, edukaks, siis tulen hea meelega tagasi siia komisjoni selleks, et anda aru meie edusammude, meie edusammudest. suur tänu! suur tänu! meie protseduur on nüüd järgmine, et meil toimub lühikene kinnine koosolek, nii et kõik, kes eh, ei pea olema kinnisel koosolekul, neil palun lahkuda. ma arvan, et meil ei ole väga palju aega vaja, sest väga palju arutasime ära juba eile